Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete... lugupeetud kolleegid, kui te lubate, siis eh, me võiksime alustada, kui te olete nüüd kõik kohale istunud. alustagem tänase hommikuse tööga. juba natukene aega oleme me kulutanud ära siin inimeste ootamise peale ma pean teatama, et meil on päevakorras muutus, see puudutab seitsmendat päevakorrapunkti. meil pidi olema raport Kosovo valimisvaatlusmissiooni osas ja selle me lükkame edasi järgmise esmaspäevani, seda teemat me käsitleme Strasbourgis. me teeme seda siis, kui me oleme saanud vahetada mõtteid eh, Serbia Ähm, asepeaministriga, aga ma arvan, et äh, muus osas te ilmselt olete nõus muudetud päevakorraga. ja nüüd mõned teated, enne kui me hakkame hääletama päevakorda. nagu te teate, parlamendi plenaaristung äh, kiitis esimesel lugemisel heaks demokraatia ja inimõiguste instrumenti. komisjon saatis siis eh, parlamendi ametliku dokumendi, see jõudis parlamenti detsembrikuus ja nüüd algab siis teise lugemise menetlus. ja meie komisjon peab, tähendab, pakub välja kaks raportööri, üks on härra Kälehän, teine proua Lohner. ja see eh, siis puudutab delegeeritud eh, delegeeritud õigusakte, eh, töörühm oli selles osas ja nemad esindavad seda töörühma siin olid ka teised komisjonid, mis vastutasid selle töö eest, nemad käsitlesid just nimelt finantsküsimusi ning me eh, hääletame seda dokumenti kahekümne kuuendal jaanuaril, aga eh, plenaaristung, eh, aga plenaaris hääletatakse seda esimesel veebruari istungil. ning siis me saame üsna kiiresti minna edasi selle menetluse lepitusfaasi juurde, ma arvan, et kellelgi ei ole midagi selle vastu. nii et ma nüüd teatan ametlikult, et teise lugemise puhul on kaasraportöörid Kälehän äh, ja Kopiiler. Kääler ja Lohpiiler. nii et see on nüüd teatavaks tehtud ning ma arvan, et nüüd on aeg minna hääletuse juurde, palun äh, pange oma kaardid mm, õigesse kohta, selleks et me saaksime elektrooniliselt hääletada ja siis alustagemgi hääletusega. minule teatati, et härra Romasakos soovib sõna. ja palun, sõna teil. suur tänu, härra esimees, ma sooviksin kõigepealt soovida kõikidele kolleegidele head uut aastat ja ma soovisin äh, sõna võtta, et äh, natukene rääkida sellest tekstist, äh, mida me täna hääletama hakkame, see puudutab siis Frontexi ja see puudutab horisontaalse tasandi küsimust ja siin on tegu eelkõige mõistega illegaalne, millega me siis kirjeldame sisserändajaid, nii et meil on eh, illegaalsed ja irregular eh, sisserändajad, nii nagu dokumendis on. ja raportöör pakub välja, et kasutada mõistet irregular terve teksti raames ja me peaksime viitama sellele, et äh, Frontexi puhul on oluline suurem tõhusus, aga ka samas ka inimõiguste mm, kaitse tagamine, me arvame, et mitte keegi Euroopa Parlamendis ei oma monopoli inimõiguste osas ja see puudutab ka rahvaparteid ja härra esimees, ma pean ütlema, et äh, tihti on olukord selline, et kui me peame piiridel selle väga tundliku olukorraga tegelema, eelkõige näiteks Kreekas, Hispaanias, Itaalias, Maltal, siis sellel olukorral ei ole absoluutselt eh, mitte miskit eh, tegu sellega, mida meie siin eh, Brüsselis otsustame, seal, sealne olukord piiridel on palju ohtlikum ja seetõttu ma arvan, et me peaksime ikkagi kasutama tekstis mõistet illegaalne ja et seda ei peaks asendama mõistega irregular ma arvan, et see oleks siis ka meie kompromissi vaimus ja see oleks ka konstruktiivne lähenemine. ja meie pakume välja, et, et me kasutaksime mõistet clandestine. selline mõiste on vähem ähm, tugev keelekasutus kui illegaalne ja, ja samas ei äh, hägusta ka teksti nagu mõiste irregular. tänan. Bene, allora jah, võib-olla me peaksime küsima raportööri arvamust selle kohta. proua Lohpiiler, kas te soovite sõna võtta? just nii, aitäh, et te mulle sõna andsite ma tänan selle ettepaneku eest, aga tegelikult ma seda ei saa vastu võtta, sellepärast et ikkagi me jääme regular juurde Eh, me oleme seda arutanud ja niisugust terminit kasutab isegi eh, Frontexi mm, juht, nii et ma ei saa minna sellest kaugemale, aitäh. Bene, abbiamo preso atto del suo pensiero, onorevole Tannock. Uh, eh, ma arvan, et loomulikult me kõik võitleme siin inimõiguste eest, aga eh, ma ei tea, kas Eh, tähendab tegelikult inimesed, kui nad tulevad eh, meie riikidesse, kas nad tulevad siis õiguspärastel eh, põhimõtetel, kui tegemist on varjupaiga taotlejatega ja nii edasi, siis on see täiesti õigustatud, aga minu arvates, kui me kasutame sõna clandestine, siis see kõlab veelgi koledamini kui illegal, sellepärast et see tähistaks nagu, nagu midagi kriminaalset ja sellepärast ma arvan, et clandestine ei sobi mitte kuidagimoodi Dunque, ultimo intervento perché non possiamo fare un... ja viimane kõneleja, sest tegelikult selles teemas me väga suurt arutelu pidada ei saa. mina tahan veel ükskord rääkida terminoloogiast, härra Tänok see protsess võib-olla on e, e, illegaalne, aga inimesed ei ole ju illegaalsed ning ma tahaksin just öelda seda, mida ütleski e, proua Lohpiiler, et kui nüüd Frontexi juht kasutab ühte terminit, siis Euroopa Parlament ei tohiks minna teist teed, aitäh. nii siis muudatusettepanek kaks selle esitas raportöör. ja selles on sees siis sõna irregular, kui te ei ole sellega nõus, kui te ei ole selle muudatusettepanekuga nõus, siis te võite loomulikult selle vastu hääletada. kui raportöör ei ole nõus, siis, siis eh, hääletage nii, nagu eh, Mm, siin te praegu välja tõite, aga nüüd, olles kõik seda öelnud, hakkame hääletama. hääletus eh, puudutab teist kompromisse eh, parandust, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viies muudatusettepanek. seal on suuline muudatusettepanek juures, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. ei saanud hästi aru, kuidas on, hääletame elektrooniliselt esimest osa. hääletus algas. hääletus lõppes see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks eh, vastu üheksateist poolt, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga ei ole päris kindel, nii et hääletame elektrooniliselt, teine osa, eh, kompromiss kolm, kes, palun hääletage. hääletus lõppes. see eh, võeti vastu, kakskümmend neli oli poolt, üheksateist vastu. järgmine muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. asi ei ole selge, hääletagem elektrooniliselt, muudatusettepanek kümme, hääletus algas hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, see on tagasi lükatud. nelikümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga ja härra Komatsakos, palun. suur tänu. mis puudutab seda suulist muudatusettepanekut, siis on äh, olemas üks ettepanek ja see puudutab muudatusettepanekut nelikümmend viis. tekstis äh, viidatakse maritime provision itele, maritime law provisions, see mõiste tuleks siin kustutada. nii et ja ülejäänud jääb siis teksti mm.. Va bene, questo è la, la descrizione del, dell'emendamento. Suur tänu see on siis muud, suudatusmuuline ettepanek, nüüd me hääletame. nii et nelikümmend viis koos muud suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd mu-, suuline muudatusettepanek e, üksteist kak-, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud mulle tundub, et on tagasi lükatud. kui keegi vastu ei ole, siis ma arvan, et me võime edasi liikuda. ei, siiski hääletame elektrooniliselt, teine osa, eh, suuline muudatusettepanek üksteist, teine osa. kas kõik on hääletanud? kakskümmend kuus vastu, üheksateist poolt, nii et, et see on tagasi lükatud nüüd suuline muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks võeti tagasi, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis eh, poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on vastu võetud. viiskümmend seitse, suuline muudatusettepanek. Eh, härra Komatsakos räägib teile sellest muudatusettepanekust. härra esimees, selle muudatusettepaneku puhul kehtib täpselt sama nagu muudatusettepaneku nelikümmend viis puhul ja see ju võeti vastu. see puudutab siis kohaldatavate õigusaktide mõistet. nii et see on täpselt sama muudatusettepanek, mida ma pakkusin välja neljakümne viienda puhul ja selle me võtsime vastu. Eh, kahjuks ei jõudnud minuni tõlge. Adesso si sente, sì. E, è la stessa precisazione già. Aga see on seesama punkt mis tõstatati juba eh, neljakümne viienda muudatusettepaneku puhul. nüüd sama asi, viiskümmend seitse koos suulise muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus eh, kaksteist koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa. Eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa keegi palus, et elektrooniliselt kontrollime, nii et, et hääletame eh, kolmteist esimest osa elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, eh, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu selles, see tulemus ei ole päris kindel, nii et vaatame elektrooniliselt asi üle, nii et, et kuuskümmend üks on meil praegu hääletusel. kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend kuus vastu, kakskümmend üks poolt, see on tagasi lükatud. nüüd on muudatus kuusteist härra Komotsakos soovib sõna võtta. suur tänu, härra esimees, see on minu viimane sõnavõtt selle punkti puhul. siin on viide, ka viide mu, äh, raportööri muudatusettepanekule ja see puudutab siis õigust äh, äh, lahkuda riigist see puudutab siis õigust äh, valida riiki ja ka õigust äh, nõuda rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist. ja meie äh, toetame seda äh, Lohpilleri ettepanekut, mis puudutab siis õigust elada igas riigis, kaasa arvatud oma koduriik, kuid seda muudatusettepaneku teist poolt me ei toeta ja kui proua Lohpiller sellega nõus on, siis me võiksime ka niimoodi edasi minna. proua Lohpiller. proua Lohpiller, suur tänu ma olen selle ettepanekuga nõus, mis praegu tehti. väga hea. raportöör äh, on ettepanekuga nõus, nii et me võime nüüd hääletada, nii nagu te soovisite. aga üks detail. teises osas Eh, seal on jälle see sõna sees irregular. kas te tahate seda irregular käsitleda või mingit teist asja? kui te ütlete teine osa, see on võib-olla ainult minu probleem, mitte teie probleem, aga tegelikult ma ei saa päris hästi aru, mis asi see teine osa on. mis muudatus? see on ka minu probleem sellepärast ma rääkisin proua Lohpilleriga, niisiis esimeses osas on kaks ettepanekut ja esimest osa me saame toetada, kui siis teine osa kustutatakse. kui tema muudatusettepaneku teine osa kustutatakse, siis me oleme sellega nõus. Eh, vot minu küsimus on ikkagi see, et mis asi see teine osa on, kas te saate seda ette lugeda? see on siis lisa, et igalühel on õigus elada äh, riigis, kaasa arvatud oma koduriigis, see on osa, mida me saame toetada, aga me ei saa toetada teist osa ja nõuda äh, rahvusvahelise õiguse tagamist niisiis, teist osa me ei saa toetada. nüüd igatahes sai asi selgeks, raportöör on niisuguse asjaga nõus, proua Lokk-Piller, te olete nõus, jah? olite nõus, väga hea, sellepärast see on siis see eh, teine osa, mis ära läheb, nii et, et me hääletame nüüd nii, eh, nagu te kuulsite, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu. ei ole kindel asi. Äh, tehkem seda elektrooniliselt, kuuskümmend neli on meil praegu muudatusettepanek, mida me hääletame, hääletus algas kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, see tähendab, et see on vastu võetud. nüüd hääletagem üheksateistkümnendat kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud aga paluti, et me kontrolliksime seda elektrooniliselt, teeme siis seda teise osa puhul, üheksateistkümnes muudatusettepanek. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend viis vastu, kakskümmend kaks poolt, nii et see on tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud tagasi lükatud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ei ole päris kindel nii et elektrooniliselt kontrollime kahekümne kuuenda üle, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend viis poolt üheksateist vastu, see on vastu võetud. kaks poolt. üks hetk paluks. härra Komotsakos soovib sõna. härra esimees, ma paraku ei pidanud kinni oma lubadusest, et minu eelmine sõnavõtt oleks ka viimane olnud. siin on tegu öö, Rahvapartei äh, hääletusnimekirjaga üks viga, siin on pool tasemel vastu ja see puudutab muudatusettepanekut kaks. Sì, sì, dopo la precisazione che aveva fatto väga hea. nüüd äh, selle informatsiooni alusel, mida te meile andsite, ütlesime, et tõepoolest siin on vaja teha Rahvapartei osas muudatus. ja nüüd me hääletame teist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletu see on tagasi lükatud, kakskümmend seitse. ei, siiski kontrollime elektrooniliselt teist muudatusettepanekut. muudatusettepanek kaks elektrooniliselt. hääletus lõppes. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, see on vastu võetud kakskümmend seitse on, mida me hääletame poolt, vastu, ei, aga siin läks nagu asi natukene segamini. E, teeme ka muudatusettepanek kakskümmend seitse elektrooniliselt. hääletus lõppes. kakskümmend üheksa vastu üheksateist poolt, see on tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tundub, et vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, ei ole päris kindel tulemus. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek kakskümmend üheksa. kakskümmend üheksa. hääletus lõppes kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastu, nii et see on vastu võetud.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 aga kontrollime elektrooniliselt üle. Eh, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, see on vastu võetud. kolmkümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kontrollime üle seda elektrooniliselt äh, tähendab, palun hääletage elektrooniliselt terve ettepaneku osas. hääletus algas üks inimene ei ole hääletanud. olgem kannatlikud, hääletus lõppes. nelikümmend kolm poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole, nii et me õnnitleme raportööri. ja resolutsioon on seega heaks kiidetud. ja nüüd mingem edasi asi puudutab parlamendi ja nõukogu resolutsiooni, see annab siis kaubandussoodustused Pakistanile. tegemist on erakorraliste ühepoolsete kaubandussoodustustega. meie peame Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni jaoks esitama oma arvamuse, härra Preeda on see, kes selle eest vastutab ja ma annaksin talle lühidalt sõna. härra Preeda, palun selgitage meile asja mulțumesc mult, domnule președinte. suur tänu, härra esimees. ma ootan kõigepealt paar hetke, et äh, saal rahuneks. Prego. Semplicemente non ha funzionato, ho votato sì. Ah, voto finale ho ah, votato sì. mina hääletasin lõpus ka poolt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 suur tänu, härra esimees. see komisjoni määruse projekt puudutab siis kaubandussoodustuste andmist Pakistanile. seitsekümmend viis tooterühma jääks eh, neid saaks importida siis äh, ilma tollimaksudeta, räägime siin peamiselt tekstiili ja toodetest ja riietest. kõneleja peatab. Așa să continui, da. E vorba de asemenea de forma contingentării tari-. kui tohib, siis ma jätkan. räägime siin ka äh, kaubandussoodustustest etanoolile me ju kõik oleme ühel meelel, et me peaksime toetama Pakistani majanduse taastamist pärast kohutavaid üleujutusi kahe tuhande kümnenda aasta suvel. Pakistani inimestel on tarvis Euroopa Liidu solidaarsust, mitte ainult läbi humanitaarabi, vaid ka pikemas perspektiivis, tagamaks selle riigi jätkusuutlik areng Lissaboni leping annab meile võimaluse kombineerida neid kahte tegevust, humanitaarabi ja jätku, toetust jätkusuutlikule arengule. samas tahaksin ma rõhutada kahte aspekti, mis on minu jaoks komisjoni ettepanekus problemaatilised ja millest räägitakse ka minu muudatusettepanekutes. esiteks kuigi need kaubandussoodustused antakse kolmeks aastaks, ei põhine komisjoni otsus põhjalikul mõjuhinnangul, seetõttu sooviksin ma piirata neid kaubandussoodustusi kahe aastaga, kahele aastale ja seda perioodi võiks pikendada siis ühe aasta võrra, kui komisjon on läbi viinud ka mõjuhinnangu. Ahveti arvates on oluline uurida, millised on nende meetmete tegelikud mõjud rahvastikule. ja milline on nende mõju Pakistani finantsseisundile, eriti pärast kokkulepet Pakistaniga, kus nad nõustusid parandama oma finantssüsteemi. pärast kahte aastat võib parlament ka kinnitada kaubandussoodustuste pikendamist ühe aasta võrra. seda juhul, kui te nõustute minu muudatusettepanekuga, et piirduda kahe aastaga. samuti peaksime me mainima inimõigusi ja ma arvan, et inimõiguste olukorra tõsine halvenemine Pakistanis oleks piisavaks põhjuseks peatada tollisoodustuste süsteem. lõpetuseks tuletaksin meelde, et muudatuste tähtaeg on kaheksateist jaanuar, suur tänu. Di questo inconveniente ma purtroppo è, è quasi inevitabile. vabandust, aga see on tegelikult paratamatu. et kui toimub hääletus, siis on pärast hääletust ka üsna palju müra. aga pole hullu, kuulsime kõrvaklappidest kogu teie jutu ära proua Koomes. Eh, eh, suur tänu, ma tahaksin tänada härra Predat selle sissejuhatuse eest. ja muudatusettepanekute tutvustamise eest. ma nõustun temaga, et on oluline rõhutada ka inimõiguste aspekti nad peavad olema selle kokkuleppe keskmes. eesmärgiks on aidata Pakistani. ja ma arvan, et Pakistani ametivõimud soovivad samuti tollisoodustuste režiimi pikendamist. me räägime siin tekstiilitoodetest, mitte autodest autode puhul võib-olla oleks olnud asi palju keerulisem. tekstiilitoodete puhul on tollisoodustustes kokkuleppimine üsna lihtne. Euroopa Liidus on küll riike, mida sellised meetmed otseselt mõjutavad, kaasa arvatud minu kodumaa, aga keegi ei sea küsimärgi alla asjaolu, et see sektor võib mängida olulist rolli majandusarengu taastamisel Pakistanis. ma olen kindel, et neile vägagi sobib selline soodustuste süsteem. aga siin, sellega käib kaasas ka suur sotsiaalne dumping, seetõttu on vaja, nagu kolleeg ütles, läbi viia ka mõjuhinnang, et me vaataksime üle millised on mõjud tööõigusele, töö, töötajate õigustele, inimõigustele. Need on Pakistanis probleemiks. me peame tagama, et teatud ILO konventsioone ikkagi täidetakse, mitte et, mitte ei rikuta. seetõttu on oluline nõuda, et komisjon mõjuhinnangu kahe aasta jooksul ka läbi viiks siis võime me järele mõelda ja pikendada seda režiimi veel aasta võrra. ma ei arva, et selline otsus näiteks ka WTO-st kiiresti läbi läheks. seal piirkonnas on riike, mis on vastu sellistele ühepoolsetele soodusrežiimidele. aga teisalt saame me üles näidata solidaarsust Pakistani suhtes ja see kindlasti aitab Pakistanil edasi minna ka tööstuse arenguplaanis. ma ei soovi siin seda küsimust vaadelda liiga negatiivselt. aga meil on teatud reservatsioonid komisjoni ettepaneku osas samas ma arvan, et meie arvamuse koostaja on neid kõiki arvesse võtnud. meie koostöö on hästi toiminud. suur tänu, kui keegi teine rohkem sõna ei soovi. vaatame lõpetuseks üle ajakava. rahvusvahelise kaubanduse komisjon on hääletuse plaaninud korraldada kahekümne kuuendal jaanuaril, nii et eriti palju aega meil ei ole. muudatusettepanekuid saab esitada kuni kaheksateistkümnenda jaanuarini kell kaksteist päeval ja hääletus meil toimuks kahekümne viiendal jaanuaril. kuna ajakava on väga tihe, siis palun esitage oma muudatusettepanekud ainult inglise keeles. me nüüd, nüüd hakkame me aga tegelema Euroopa Liidu ja Iraani vaheliste suhete raportiga, raportööriks on härra Pelder, palun. suur tänu, härra esimees. ja tänan ka kolleege esitatud muudatusettepanekute eest, see näitab ka, kui suur on teie huvi selle olulise raporti vastu ning minu eesmärgiks on äh, siin konstruktiivselt äh, läheneda asjale, et me jõuaksime selleni, et vägagi andekas äh, Iraani elanikkond saaks ka neid vääriva valitsuse. mis puudutab rahvusvahelisi arenguid ja mis puudutab ka tuumakõnelusi Genfis, mis toimusid viimasel kuul ja mis jätkuvad sel kuul, on tähtis märkida ja siinkohal arvestades ka ajakavaga ja ka arvestades teiste riikide arengutega, ähm, ähm, peame me tegema koostööd ja sel alusel vaatasin ma väga tähelepanelikult ja põhjalikult üle kõik muudatusettepanekud. ja edastaksin teile siis ka esimesed vastused teie muudatusettepanekutele ja siinkohal ma sooviksin öelda, et eelkõige inimõiguste valdkonnas ma nägin väga palju muudatusettepanekuid, mida ma saaksin toetada, nii et kompromissmuudatusettepanekute koostamiseks ei ole siin vajadust ja te kindlasti mõistate, et ajakava on seni olnud piisavalt tihe ja seetõttu ma ähm, loodaksin, et te saaksite siis selle nädala jooksul juba oma vastused mulle saata, nii et me saaksime võimalikult kiiresti jõuda kompromissmuudatusettepanekute koostamiseni või siis teiste vajalike küsimuste lahendamiseni nüüd äh, lühidalt läheksin mõningate äh, lõigete juurde siin äh, raportis ja, ja ütleksin ka, milliseid muudatusettepanekuid ma saan juba praegu toetada. aga tegu on esialgse arvamusega minu poolt, sellepärast et teie esitatud muudatusettepanekud vajavad veel põhjalikumat läbivaatamist. nüüd kõigepealt punkt A siinkohal ma sooviksin jätta teksti selliseks, nagu ta on. kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli muudatusettepanekut jätaksin nii, nagu nad on. nüüd lõige D. see on väga hea muudatusettepanek, mis on tehtud selle kohta tehtud, aga ma natukene veel kõhklen, proua Komes ma sooviksin tänada teid selle väga konstruktiivse muudatusettepaneku eest, ma vaatan kindlasti selle veel tähelepanelikult äh, läbi ja siis võtan teiega ka ühendust. Äh, nelikümmend viis, siin on tegu tõesti äh, parandusega, üheteistkümnenda puhul ma üritasin jõuda kompromissini, üritasin, te tõesti, peate seda tõesti selliselt ka mõistma, et ma rääkisin ka variraportööridega ja et vaadata, kas me saame siinkohal konsensuseni jõuda kakskümmend viis, kakskümmend kolm, siin on kompromissid võimalikud C ja G puhul. siinkohal te peate kindlasti arvestama ka sellega, kus siin ähm, probleeme on, me peame nendega ka tegelema ja ma usun, et siin kõige tundlikum küsimus on äh, seotud just äh, Türgi äh, ja Iraani äh, suhetes. nüüd erinevate lõikude juurde. muudatusettepanek seitsekümmend kuus väärib toetust. kaheksakümmend üks on kindlasti parandav, kolm, seda ma sooviksin jätta nii, nagu ta on, neli Äh, siin ma leian muudatusettepanek on hea, viis jätaksin nii, nagu ta on, kuus, siin muudatusettepanekut polegi esitatud, seitse, siinkohal ma mõtlen kompromissmuudatusettepanek, sada kolmkümmend, sada kolmkümmend viis ähm, ja sada viiskümmend kaks, ma leian, et see on väga positiivne. ja ma toetaksin ka sada seitsekümmend viit, kaheksakümmend viite seni on äh, olnud väga vähe kompromissmuudatusettepanekuid. on ka selliseid muudatusettepanekuid, mida on kolmekordselt esitatud. nii et siin me peame vaatama, kuidas me edasi läheme nendega. nüüd äh, lõige kümme, jätaks see nii, nagu ta on sada kuuskümmend neli, seda peaks veel võrdlema nende äh, muudatusettepanekutega, mida ma mainisin äh, lõike üheksa puhul. sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend seitse, sada kuuskümmend kaheksa, nendega ma olen nõus, äh, lõige kaksteist nüüd. siinkohal ma kaldun toetama muudatusettepanekust nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, sada nelikümmend neli ja see puudut-, ka mm, muudatusettepanek sada kaheksakümmend, sada kaheksakümmend üks ja sellele järgnevad mõningad kompromisslõiked ja paar äh, ettepanekut. nüüd lõige viisteist, siin on üritatud jõuda kompromissini. ja siin on muudatusettepanek sada üheksakümmend kolm, sada üheksakümmend neli, sada üheksakümmend viis nüüd kompromiss kuusteist, äh, see puudutab äh, sada üheksakümmend kaheksat, nüüd äh, ja muudatusettepanek kaks, kakssada kakskümmend neli, see puudutab siis lõiget kaheksateist, nüüd üheksateistkümnenda peal. ja üheksateist, siin on kakssada nelikümmend kolm, kakssada nelikümmend neli kakskümmend üks peaks jääma nii, nagu ta on, kakskümmend kaks lõige, eh, siin on olukord natukene ebameeldiv, kakskümmend kolm, siin on jällegi võimalus kompromissiks, kuigi siin eh, ka kattuvus muudatusettepaneku kakssada üheksakümmend kaheksa nüüd äh, surmanuhtluse osas on ka muudatusettepanekud esitatud, siin on võimalus ka kompromissi saavutada ja siinkohal ma veel võtaksin ühendust äh, variraportööridega. ja nüüd lõpetuseks ma, ma toetan muudatusettepanek üks, neli, viis, kuus, kaheksa, üheksa, kolmteist, nelikümmend kaks, nelikümmend neli, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, sada kümme. nüüd ähm, surmanuhtluste kohta ja surmamõistetud äh, naiste kohta me peame arvestama sellega, et äh, see, sellel naisel on ka Hollandi taust sada üheksakümmend kaheksa, sada seitsekümmend seitse, sada kaheksakümmend viis, sada kaheksakümmend kuus, kakssada üks, kakssada kaks, sada kakssada kolm, kakssada neli, kakssada kolmteist, kakssada viisteist, kakssada üheksateist, ei, seda ma veel arust-, arutaks, kakssada nelikümmend, kakssada nelikümmend üks, kakssada kuuskümmend viis, kakssada kuuskümmend kuus. Äh, kakssada üheksakümmend kolm, kakssada üheksakümmend neli, nii et äh, lugupeetud kolleegid. nii et ähm, ma tõesti üritan kõik need muudatusettepanekud põhjalikult läbi vaadata. Te võite loomulikult minuga ka isiklikult ühendust võtta, kui teil veel küsimusi on ja hääletus on esialgu ette nähtud ähm, veebruari täiskogus, nii et natukene meil veel aega on, aga mis mulle on silma jäänud ja mis muudab asjad natukene veel keerulisemaks, on see, et mõningatest fraktsioonidest on esitatud ka vastuväiteid muudatusettepanekute kohta ja seetõttu meil on tegu täieliku pusle kokkupanemise tööga nii et ma tänan teid teie koostöö ja pühendumuse eest ja olen valmis äh, teiega asja edasi arutama, nii et me saaksime võimalikult kiiresti selle raportiga edasi minna. suur tänu, härra Pelder. härra Moonets. Gracias, eh, president. suur tänu, härra esimees see, selle raporti kohta on esitatud äh, kolmsada muudatusettepanekut ja loomulikult see näitab üles väga suurt huvi. siin on äh, kolmsada muudatusettepanekut esitatud seetõttu, kuna kõik ei ole päris nõus sellega, mida härra Pelder on äh, dokumentis kirja pannud, nii et mõningad muudatusettepanekud on ka identsed, muudatusettepanekud on esitatud erinevatest fraktsioonidest, mis tingimata ei ole alati ühel nõul, nii et me pea, seegi peab meid mõtlema panema ma olen tänulik teile selle eest, et olete ka edastanud meile kompromissmuudatusettepanekuid, need vajavad veel edasist tööd. kuid me peame siin arvestama selle teema keerulisusega ja tundlikkusega ja me teame, et ähm, Euroopa Liidu Iraani suhted on keerulised ja tundlikud ka tuumapoliitika tõttu ja inimõiguste küsimuse tõttu, samuti mis puudutab äh, meie tegevust Afganistanis. ja see raport peab äh, lähtuma võimalikult laiast konsensusest äh, siin komisjonis, aga paraku olukord ei ole selline. ma olen ka kompromissmuudatusettepanekute kohta oma kommentaarid juba härra raportöörile esitanud ning ma sooviksin siin lühidalt neid ka selgitada. kõigepealt äh, põhjenduspunkt F. siin me ei saa toetada praegust sõnastust, sellepärast et siin äh, kirjeldatakse Iraani kui tõsist ohtu stabiilsusele selles piirkonnas ja selle kohta me oleme esitanud muudatusettepaneku nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa ja on ka teisi muudatusettepanekuid selle kohta ning need rõhutavad, et suhete ähm, probleemsus ehm, mõningate naabritega, et neid tuleb arvestada, kuid see ei tähenda, et ehm, see oleks ohuks ehm, piirkonnas. meie leiame, et see agressiivne retoorika Iisraeli suunas ja Hezbollah ja Hamasi mainimine võib tekitada äh, probleeme. seda tuleb muidugi ka ära mainida, aga see sõnastus peaks olema natukene mm, tasakaalukam nüüd äh, kompromiss kolm. ma arvan, et äh, siinkohal tuleb väga selgelt ära mainida, et Iraani valitsus on ähm, meediakanalitesse sekkunud ja selle kohta on meil ka olemas muudatusettepanek. kuid äh, selleks, et tõsta raporti usutavust, me peame ka ära mainima, milliseid Euroopa äh, äh, korrespondente on Iraanist välja saadetud. nüüd lõige kuusteist kompromiss viis, siin me, siin ma arvan, et me peaksime natukene põhjalikumalt seda punkti käsitlema, me peame siin mainima ka eh, läbirääkimisi, mis on toimunud Genfis ja mis jätkuvad kahekümnendal jaanuaril Istanbulis. peale selle me ei peaks piirduma ainult eh, tuumaküsimustega, vaid me peaksime seda laiendama ka inimõiguste küsimustele ja ka teistele teemadele, mis on seotud Iraaniga. eelkõige just ähm, äh, siseriiklik äh, julgeolek. me peame vaatama lähemalt ka äh, laiemat konteksti. nüüd edasi. ma arvan, et oleks vale, kui me ei tee vahet nendel, kes on Iraani juhtkonnas äh, Iisraeli suhtes ähm, vaenulikult ennast väljendanud, äh, härra Ahmadinejad oli see, kes äh, oli ähm, vaenulik, kes esitas neid vaenulikke avaldusi Iisraeli suhtes, mitte terve juhtkond, nii et ma arvan, me peame siin vahet tegema nendel, kes tegid neid avaldusi ja nendel, kes on avatud äh, muudatustele äh, poliitikas? ma arvan, et meil peab toimuma väga kiiresti ka koosolek koos variraportööridega, et me saaksime üle vaadata äh, kõik ülejäänud muudatusettepanekud, mis veel küsimusi tekitavad, kuid muus osas me oleme nõus sellega, et kõik muudatusettepanekud tuleks esitada hääletusele. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna proua Lohpiiler. tema on siis Iraani suhetega delegatsiooni esinaine. ma tuleksin tagasi veel äh, viimase arutelu juurde, mis meil toimus härra Pelderi eh, dokumendi eelmise kava kohta ning tollal me leppisime kokku, et siin peaks olema kolm suunda, nimelt sisemised arengud, inimõigused ja demokraatlikud arengud ja ka majanduslikud arengud. ja nüüd, mis puudutab tooma, tuuma eh, teemat ja Iraani roll piirkonnas ja kõik need kolm valdkonda peaksid olema väga asjalikult ja põhjalikult käsitletud ja, ja seda siis double track eh, poliitika alusel ja me peame siin äh, mainima ära väga selgelt äh, olemasolevad probleemid ja ka mm, näitama, millised on Euroopa Liidu äh, poolsed meetmed. kuid see eelmine teksti projekt neid, seda eesmärki ei olnud täitnud ja nüüd meil on kakssada üheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut, loomulikult on siin tegu väga suure tööga ja need muudatusettepanekud ei ole problemaatilised, nad on väga asjalikud, väga, seotud väga spetsiifiliste nõudmistega. see puudutab Euroopa Liiduga koostööd ja ka teiste organisatsioonidega ning paljusid muudatusettepanekuid saab ka kokku võtta, näiteks äh, roheliste muudatusettepanekud on vägagi suures osas sarnased sotsialistide muudatusettepanekutega, nii et me oleme tõesti üritanud teid äh, abistada need kaheksa muudatusettepanekut, mis meile saadeti, puudutasid kolmekümmend nelja muudatusettepanekut. Te mainisite ära ka oma muudatusettepanekute nimekirja, paraku ma sellele praegu reageerida ei saa. kuid tegu on praegu arusaamatusega, sellepärast et need kompromissmuudatusettepanekud, mis on esitatud, need, siin ei ole puudutatud Iraani rolli. nii et piirkonnas, nii et me peaksime rohkem aega võtma selle teema arutamiseks. Te ka pakkusite seda välja, et jah, me peame kahepoolselt nende punktide osas veel arutama, kuid me peame ka variraportööridega asja arutama, sellepärast et see raport peab olema ka Euroopa Parlamendi Iraani-suunalise poliitika üheks alusdokumendiks, tänan. suur tänu, proua Lohpiller. ja härra Pilju nüüd. suur tänu. suur tänu, härra esimees. aitäh, härra Pilder aga need muudatusettepanekud, mis on eh, välja toodud, on esitatud sellepärast, et me suhtume asjasse kirglikult. Iraani kirglikult suhtumine eh, on asi, mis on väga oluline. siin räägiti eh, Iraani tähtsust kogu regiooni strat-, strateegias ja kahtlemata meil on mured selles osas, et see raport kahjustab seda, meil on vaja väga head raportit ja mulle tundub, et äh, praegusel hetkel see raport väga hea ei ole. loomulikult äh, on siin äh, head kavatsused, aga väga sageli head kavatsused viivad meid kraavi. kui te nüüd koondate oma tähelepanu raportis ainult ühele aspektile siis äh, on meil väga raske koos tööd teha, aga see on äärmiselt oluline, sest selle teema osas peame me olema üksmeelel. me peame ainult eh, me peame eh, esitama parlamendi arvamuse, mis on mõjus ja seda me saame teha ainult eh, üheskoos ning sellepärast ma arvan, et te peate kutsuma niipea kui võimalik variraportöörid, et jõuda kompromissidele, mis kõiki mis kõiki rahuldab, sest meil ei ole vaja niisugust teksti, mis hoopis meie vahele kiilu lööb nüüd väga kiirelt, ma arvan, meil on vaja mõned muutused sisse viia. Teie siin nimetasite mõningaid muudatusettepanekuid, aga ma arvan, et kõigepealt me peame kaotama ära eh, ebamäärasuse eh, selles osas, mis puudutab tsivilisatsioonide, eh, tsivilisatsioonide kokkupõrget, sest et kui me sellest räägime, siis niimoodi me anname püssirohtu Iraani fundamentalistidele. praegusel hetkel siin ei ole tegemist mitte kokkupõrkega, sellepärast et eh, väga paljud Araabia islamimaad ei toeta eh, sama positsiooni ja kui me nüüd selle siin välja toome, siis me teeme väga tõsise vea. Eh, meie tõime välja muudatusettepanekud puud, püüdes just väljendada niisugusi mõtteid. ja ma arvan, et te peate arvestama nendega küsimus ei ole siin eh, praegu mitte eh, ajalooringi sõnastamises, vaid eh, selles, et Iraani, et Iraani tuumavõimekus praeguse administratsiooni käes võib viia sõjaliste arenguteni. Need on küsimused, mis kusagile ei kao aga tegelikult me ei tohi muuta oma lähenemisviisi nendele küsimustele. mulle tundub, et terve selle teema käsitlemisel te viitate Te viitate millelegi, te paistab, et te unustate, et on vaja sanktsioone, on vaja ka eh, mingisuguseid eh, mm, nii-öelda porgandielemente selle juures, aga teie lähenemine on tasakaalustamatu. meie eh, võime aidata areneda Iraani kodanikuühiskonnal selle läbi ka selle läbi ka me saame eh, mm, aidata nende poliitilist olukorda parandada. tähendab, see, mida me tahame, on miinimum, mida vaja on teha. me eh, peaksime kasutama eh, niisugust sõnastust, mis oleks tasakaalustatud ja lõpuks me oleme selle poolt, et sanktsioonidega tegeldaks, kuid meil peaks olema kõikehõlmavam hinnang. Iraani delegatsiooni ehm, esimees ütles seda. meil peab olema nüansseeritum ja ehm, täpsem Iraani ühiskonna hindamine Äh, aga siin on selle kohta viis lõiku ja põhiliselt tegutseb, tegeletakse siin revolutsiooni äh, valvajatega, nii et, et me räägime siin sellest sõjalisest aspektist. aga meil on vaja vaadata ka äh, Eh, kuidas elavad eh, tavalised iraanlased, kuidas saaks toimuda poliitiline eh, transformatsioon ja sellepärast meil oleks vaja sellist detailsemat ja nüansseeritumat lähenemust, selleks oleks kasu. see oleks nüüd lühidalt ülevaade, ma ei lähe siin praegu muudatusettepanekutes detailidesse, aga sotsiaaldemokraatide nimel oleme me ehitanud, esitanud kümneid muudatusettepanekuid ja ma arvan, et nende kaudu me võime jõuda konsensuseni. Äh, härra Pelder, me jagame teie muret, ma tean, et te tahate olla tõhus, aga palun äh, siiski äh, püüdke jõuda konsensusele, sest meil on kõikidel vastutus selles valdkonnas. suur tänu. härra Kaale. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra Pelderile tema kompromissmuudatuse ettepanekute eest, mis ta on esitanud ja ka tema selgituste eest erinevate muudatusettepanekute kohta. ka mina arvan, et meil peaks toimuma kohtumine variraportööridega. ma arvan, et selles raamis me saame jõuda ka ühise lähenemiseni, mis puudutab siis Euroopa Parlamendi suhteid äh, Iraani poliitikaga, nii et see on, see dokument on oluline ka rahvusvahelisele avalikkusele ja eelkõige ka Euroopa Liidule, nimelt oluline on see, et meil oleks ühtne seisukoht äh, sel, äh, sealse režiimi kohta. ma arvan, et mis puudutab põhijooni selle režiimi kohta, siis me oleme suhteliselt ühel nõul, siin suuri erinevusi ei ole, eriarvamusi ei ole, välja arvatud, mis puudutab inimõiguste aspekti ja mis puudutab inimõiguste olukorda riigis, et selle teema osas me peaksime ka jõudma konsensuseni. ja ka mis puudutab äh, meetmeid, mida me peame võtma selleks, et äh, Iraani kodanikuühiskonda. tema võitluses ähm, demokraatia ja inimõiguste eest toetada, nii et ma leian, et siin on olemas väga suur potentsiaal kompromiss muudatusettepanekute jaoks. nüüd äh, tuumaküsimused. Õnneks äh, endiselt meil on äh, ka rahvusvahelisel tasandil äh, olemas väga kindel seisukoht Iraani osas, loomulikult ameeriklased soovivad minna edasi, eriti just sanktsioonide osas. meie fraktsiooni seisukoht on väga selge, nimelt et me nõuame Iraanilt läbipaistvust samasugust läbipaistvust nagu ka rahvusvaheline aatomienergiaagentuur nõuab äh, ja äh, me nõuame ka täielikku koostööd selles küsimuses ja ma arvan, et äh, see teema peab põhjalikult peegelduma ka siin tekstis, varem me oleme seda väljendanud ainult ühes resolutsioonis. nüüd, mis puudutab Iraani rolli piirkonnas, siis siinkohal me nendime, et siin on erinevaid nüansse, aga äh, Rahvapartei on arvamusel, et Iraan on ohuks äh, selles piirkonnas mitte ainult Iisraelile, vaid ka teistele naaberriikidele. kuid sellegipoolest see ei tähenda, et me seepärast peaksime dialoogi või oma kontakte lõpetama või neid äh, Eh, piirama, ei vastupidi, me peame kasutama ära kõik võimalused selleks, et sealsetele naaberriikidele eh, selgeks teha, mis on eh, aktsepteeritav ja mis mitte. nüüd veel üks küsimus, mis puudutab Türgi küsimust siin ma ei sooviks hakata Türgit äh, süüdistama mingisugustes ähm, ebaõiglastes äh, meetmetes oma kontaktides Iraaniga. aga Türgi osas me peame samuti ka Iraani küsimustes jääma ühendusse ja äh, dialoogi edasi viima, ma arvan, et Türgi võib siin olla vägagi konstruktiivne selle dialoogi edasiarendamises, nii et ma ei hakkaks siin väga negatiivseid süüdistusi omalt poolt esitama ma arvan, et me peame raportis ka ära näitama, kus meil on olemas ühised äh, huvid, siin on näiteks äh, muudatusettepanek härra Brokilt ja see puudutab, et äh, küsimust äh, Iraani konstruktiivsest äh, panusest Afganistani arengutesse tulevikusse, see puudutab näiteks ka võitlust uimastite vastu. siinkohal me saaksime teha koostööd Iraaniga ja see aspekt tuleks ka vastavates punktides selgelt välja tuua kokkuvõtteks ma leian, et äh, koos raportööriga me saame jõuda väga hea äh, raportini, see, mis praegu meie ees on, see on äh, alu-, nüüd dokumendi projektiks ja ma arvan, et variraportorite kohtumine saab veel positiivselt panustada. suur tänu! suur tänu ja härra Kaaler ja nüüd kolleeg Šake. suur tänu! ma tahaksin tänada Äh, raportööri Pelderit ja ka teisi kolleege, väga palju on juba ära räägitud, aga see, et meil on äh, kavatsus konstruktiivselt koos töötada, niisugust arvamust jagavad kõik. mina tahaksin esitada paar selgitavat küsimust kuigi raportöör räägib minu emakeeles ja ma tegin ehm, märkusi nii kiiresti kui võimalik, jäi mul ikka mõned asjad kahe silma vahele. kui raportöör käis läbi kompromissettepanekud, siis paistis ta ütlevat, et kuna muudatusi oli väga palju, mis olid sarnased, siis eh, ta arvas, et nendest ei ole vaja teha kompromissettepanekut tegelikult ma arvan, et kui me esitame erinevate fraktsioonide poolt ühesuguseid muudatusettepanekuid, siis see tähendab, et me arvame ka selles teemas samamoodi ning tõepoolest nendest tuleb teha kompromiss. ning siis ma tahaksin teada, kas me ehm, praegusel hetkel eh, tuua välja mõned konkreetsed juhtumid või me jääme üldisele tasemele eriti puudutab see eh, surmanuhtlust konkreetsetel eh, juhtumitel. et alati, kui me oleme ka varem Iraani käsitlenud, eh, on kerkinud üles see küsimus, kas minna detailidesse või ja tuua välja individuaalseid juhtumeid või jääda üldisemaks. ma tahaksin rõhutada seda, et me peame eh, siin eh, püüdma, püüdma jääda nii faktiliseks kui võimalik, mitte eh, siin tegelema retoorikuga, retoorikaga. siin paljud rääkisid Türgiks, Türgist ja mina paluksin, et me ei kasutaks seda raportit mitte selleks, et me, et me mm, äh, ütleme midagi Türgi kohta, vaid me peaksime taotlema seda, et Türgi tegutseks tõhusalt Iraani suunas. siin on äh, mõningad sõnastused, mis vajaksid selgitamist, sellest ma praegu ei räägiks, sest et variraportööride koosolekul me saame seda teha, sest ma arvan, et me peame ikkagi olema nii konkreetsed kui võimalik, selleks et teha vahet Iraani valitsuse ja Iraani rahva vahel. me loomulikult tahaksime, et meid Iraani inimesed toetaksid, et nad saaksid oma inimõigusi kaitsta ja ähm, ähm, meid, kui nüüd rääkida vastutusest, siis äh, Eh, siin on nimetatud eh, mõnede liikmesriikide osa eh, selles osas, et nad võtavad vastu Iraani põgenikke ning ma palun, et raportöör toetaks vähemalt esialgselt seda muudatusettepanekut, mida me selles osas tegime. sanktsioonide kehtestamine Eh, indiviidide suhtes, kes on eh, väga tõsiselt astunud üle inimõigustest, selle eh, poolt ma ei ole. Need on mõned minu sellised selgitused ja küsimused ning ma tõepoolest loodan väga, et me esitame sellel teemal väga selge konstruktiivse raporti, sellepärast et see on äärmiselt oluline ja me peame tegema seda tööd üheskoos, aitäh! suur tänu, eh, proua Luusing. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra Pelderile. ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma erinevate muudatusettepanekute osas, vaid eh, üritan siin oma fraktsiooni eh, põhisuundasid selgitada. juba viimasel arutelul ma Äh, mainisin neid ja siinkohal ma sooviksin just äh, rõhutada keerulist äh, majanduspoliitilist ja inimõiguste küsimust. ma ei soovi neid sugugi mitte maha vaikida, kuid ma sooviksin siin mainida, et minu fraktsioon ja mina isiklikult seda raportit väga suurel määral kritiseerime, me ei saa seda toetada. meie toetame seda, et Euroopa Liit vahet, eh, muudaks oma strateegiat ja ka poliitikat Iraani osas ja siinkohal on eesmärgiks just eh, murda see riik välja isolatsioonist ja, ja lõpetada sanktsioonide poliitika, sellepärast me leiame, et see sanktsioonide poliitika ei ole mingil moel võimeline inimõiguste olukorda Iraanis eh, parandama nüüd, mis puudutab tuumaprogrammi ja tuumarelvavaba tsooni loomist Lähis-Idas ähm, ja neid arutelusid me sooviksime neid jätkata. me soovime dialoogi kõikidel tasanditel selleks, et äh, sa-, jõuda diplomaatilise ja võimalikult rahumeelse lahenduseni Iraani tuumaprogrammi osas. ma sooviksin veel kord äh, korrata, et äh, sanktsioonide suurendamine ei vii sugugi mitte pinge lõdvenduseni, vaid vastupidi. nüüd, mis puudutab sanktsioonide teravdamist ja laiendamist, see on ainult, see on seotud pingestamispoliitikaga ja ma ütleksin, et meie, vastavalt meie kogemustele Iraagi poliitikaga ja vastavalt kogem-, teadmistele, mis seal to-, juhtus, siis siin on tegu tõesti sõjalise sekkumise ettevalmistamisega. ma sooviksin teile seda meenutada, et ÜRO revolutsioon, resolutsiooni vastuvõtmine Ehm, järgnes ehm, harta artikli nelikümmend üks ehm, vastaselt ja ma peaksin ka mainima, et Iraan ei ole praegu rikkunud vastavaid õigusi. ja see puudutab ka tuumapoliitika Äh, küsimusi. nüüd, mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, siis äh, nende eesmärgiks on ikkagi äh, suurendada Iraani isolatsiooni ja ja pinge ja teravdada pingepoliitikat ja seetõttu me ei saa neid muudatusettepanekuid toetada, tänan. suur tänu. härra Tänak suur tänu, härra president, ma tahaksin õnnetleda oma kallist kolleegi härra Pelderit. minu äh, fraktsioon, ECR-i grupp äh, põhimõtteliselt äh, toetab tema lähenemist selle brutaalse re, äh, režiimi suhtes. ma ei ole kõikide muudatusettepanekutega põhjalikult tuttav, aga ma arvan, et äh, kui me saame kokku äh, variraportööride koosolekul ja mina olen oma fraktsiooni variraportöör, siis ikkagi me oleme näinud, et et arvamused erinevad mitte ainult meie parlamendis, vaid üleüldiselt rahvusvahelisel tasemel. Eh, Obama eh, väga eh, selline hea soovlik ja hea tahtega välja toodud kavatsus saada sõbraks selle režiimiga oli totaalselt läbi kukkunud ja tegelikult Äh, kui nüüd kuue ütleb, et me ei tohiks rakendada mitte mingisuguseid äh, sanktsioone, et me peame ähm, nendega sõber olema, siis kuidas me saame ikkagi täiesti äh, toetada niisugust riiki, kes on terroristlik, ta toetab Hezbollah'd ja e, selgub, et, et e, härra peaminister Harari e, tapmise puhul oli siiski Iraani näpp nii-öelda päästikul ja Iraan on täiesti eksistentsiaalseks ohuks Iisraeli riigi jaoks ja nii edasi, nii et ma arvan, et tõepoolest oleks täiesti eh, absurdne tõmba, tõmmata eh, vahejoont eh, presidendi ja liidrite, teiste liidrite vahel. tegelikult mulle tundub, et et eh, siin praegusel hetkel eh, kuue toetab eh, hoopis Iraani režiimi. me loomulikult teame Wikileakidest, et on ka sellised moderaatsed Araabia riigid selles piirkonnas ja nemad kardavad täpselt samamoodi Iraani ja igatahes Iraan on katastroof terve maailma mm, ohu ja turvalisuse jaoks ma arvan, et on täiesti kahetsusväärne, et äh, Julgeolekunõukogu hääletas sanktsioonide vastu Iraani suhtes, sellepärast et äh, rahvusvaheline üldsus peab selle eest äh, vastutust kandma ja ma loodan, et see variraportööride kohtumisel me saame need asjad sirgeks rääkida, aitäh. suur tänu. härra Salafranca. Eh, suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida ta on teinud. ma tahaksin korrata üle äh, neid punkte, mida tõi välja härra Kaaler ja meie positsiooni äh, selle raporti suhtes loomulikult eh, diplomaatilise keele kasutamine Iraani puhul on väga raske. ja sellepärast ma arvan, et me peame eh, olema oma hinnangus selge, eh, läbipaistev ning eh, meil on peaaegu kolmsada muudatusettepanekut ja enamus muudatusettepanekud tulevad kahelt fraktsioonilt, Rohelistelt ja Sotsiaaldemokraatidest ja tegelikult need kaks ei moodusta parlamendi enamust ja kui me analüüsime neid kolmesadat muudatusettepanekut, siis on näha, et eh, nemad üritavad kasutada diplomaatilisemat keelt, aga seda on väga raske teha antud eh, teema raames. Need tulevad kahelt, kõik need muudatusettepanekud tulevad kahelt fraktsioonilt, kes ei moodusta parlamendi enamust ja seepärast rõhutaksin mina seda, et eh, need muudatusettepanekud, millega tulid välja liberaalid, eh, mis puudutab surmanuhtlust, eh, mis puudutab tuumarelva leviku tõkestamise lepingut, kirjanike olukorda, kultuuride küsimust ja nii edasi et nendele fraktsioon, nendele muudatusettepanekutele tuleb pöörata rohkem tähelepanu kui, äh, kui nendele äh, muudatusettepanekutele, mis tulid sellest kahest nimetatud fraktsioonist. meil on vaja loomulikult konsensust, aga siiski olgem ka tasakaalustatud, kuidas me käsitleme niisugust äärmiselt olulist raportit. sellepärast ma loodan, et variraportöörid suudavad parema tasakaalu luua just nimelt niisuguse, mida antud teema puhul on vaja me igatahes eh, hoiame kõrvale tõsisest arutelust, kui me vaatame ainult seda fakti, et meil on kolmsada muudatusettepanekut, sest kolmsada muudatusettepanekut tegelikult väljendavad ainult eh, mõningaid aspekte selle teema puhul, aga see ei väljenda eh, meie koja üldist arvamust. suur tänu! Grazie onorevole Salafranca, conclude il dibattito. suur tänu! viimasena saab sõna härra Mauro. president, solo eh, due osserva-. suur tänu. kaks kommentaari ainult, kõigepealt tahaksin muidugi tänada härra Pelderit tema poolt tehtud töö eest. eriti tuleks seda kiita selle mõtte eest korraldada variraportööride vaheline kohtumine ja selle ning ka praeguse koosoleku jaoks tooksime välja paar mõtet. inimõigused ei ole äh, selle äh, raporti südames, me räägime siin Euroopa Liidu lähenemisest Iraanile. seetõttu peaksime me keskenduma sellele, millist rolli mängisid Euroopa Liidu mõningad riigid seitsmekümne kaheksandal aastal, kui, kui Homeini jõudis tagasi Iraani. ja me peaksime vaatama ka, milline roll on neil praegu. ma arvan, et siin on oluline vahe selle vahel, kuidas mõningad liikmesriigid käitusid minevikus ning kuidas nad nüüd pigistavad silmad kinni teatud faktide ees. millised need faktid siis on? see on üsna lihtne. kui vaadata täna, tänast Iraani režiimi ja tervet sealset ühiskonda, siis tekivad teatud küsimused. Iraan üritab destabiliseerida oma naabreid, nagu näiteks Iraaki. samuti üritavad nad destabiliseerida Liibanoni. üritatakse laiendada oma mõjupiirkonda ka mõningate Pärsia lahe riikide suunas. kõike seda me peame arvesse võtma me ei ürita isoleerida Iir-, Iraani valitsust, meil ei ole eelarvamusi, aga meil on tarvis vaadata ka, mida nad tegelikult teevad. kui me, kui me soovime Iraani, Iraani isolatsioonist välja tuua, siis peame vastama lihtsatele küsimustele ja leidma lahendused ka keerulisematele probleemidele aga küsimustele peame me kõigepealt vastama. muidu meie dokumendil mõte puudub. mõningad meie suursaatkonnad oleks küll võib-olla rahul, aga Euroopa Parlament ei saaks küll suunata nii Euroopa Liidu tegevust. suur tänu! härra Vidal Quadras ja proua Omen Raiten soovisid ka veel sõna. härra Vidal Quadras kõigepealt. suur tänu! härra esimees. nagu mõned eel-, eelkõnelejad, eriti härra Salafranca juba ära märkisid, siis Euroopa Liidu positsioon Iraani suhtes on meie välispoliitika üks kõige tundlikum osa. kaalul on meie reputatsioon ja me peame ol-, olema põhimõttekindlad. ma ütleksin, et härra Pelderi raport on aruteludeks siin parlamendis hea alus, aga seda raportit tuleb vaadelda viimaste sündmuste kontekstis. mõned päevad tagasi proua Šaduek, inimõiguste advokaat, noorte väikeste laste ema mõisteti üheteistkümneks aastaks vangi lihtsalt selle tõttu, et ta tegi oma tööd. enne aastavahetust poodi üles proua Saremi seetõttu, et, et tema poeg on eksiilis Iraagis, kuna ta on dissident. Need on väljakannatamatud julmused. Ashrafi põgenikelaagri osas võtsime me vastu kahekümne viiendal novembril kirjaliku deklaratsiooni, seal tekstis ütlesime me, et mõningad äh, laagri elanikud on surma mõistetud Iraani režiimi poolt lihtsalt seetõttu, et nad külastasid äh, sealseid inimesi. mida me selle kirjaliku deklaratsiooniga siis saavutasime? mitte midagi, härra esimees. meie tegevus ei kanna vilja. süütud inimesed surevad. ja Euroopa Liit ei reageeri absoluutselt nii karmilt, kui ta peaks. selle, see raport on härra Pelderi suurepärase töö tulemus. ja mina kut-, ootaksin, et ka kõrge esindaja lõpuks ometigi kuulaks ka parlamenti ning ütleks ka avalikkuse ees välja meie arvamuse nende vastuvõetamatute Iraani valitsuse sammude osas. võttes arvesse viimaseid arenguid, peaks ta hukka mõistma need rünnakud Asrafi põgenikelaagri vastu Iraani režiimi poolt. suur tänu, härra esimees. suur tänu, proua Omen Reutsen. suur tänu. ma palusin sõna, sest me rääkisime siin ka Türgi ja Iraani vahelistest suhetest. sooviksin, et kolleegid vaataksid üle ka Türgi raporti ja sealse sõnastuse. me saaksime ära märkida, et Türgi on mänginud väga aktiivset rolli sealse regiooni rahvusvahelistes suhetes. teiseks saaksime me ära märkida, et kõrge esindaja peaks väga põhjalikult järele mõtlema, milline on Türgi roll sealses regioonis. ta peaks andma ka sellele hinnangu. punktis kolmkümmend üheksa äh, öeldakse, et Türgi saab aidata kaasa Iraani tuumarelvastumise vältimisele. Türgi hääletas erinevalt ka ÜRO-s ja lõpuks üt-, ütleme me, et me saame pöörduda Türgi poole ja paluda, et nad aitaksid kaasa Iraani demokratiseerimisele koostöös Euroopa Liiduga. härra esimees, kui kõik need aspektid arvesse võtta, ja seda neutraalselt, siis saaksime me siia sisse tuua tõesti kõik vajalikud aspektid, mida me soovime. suur tänu! härra Pelder, kui ta soovib, võib nüüd vastata nendele paljudele kommentaaridele. ja siis lõpetame selle punkti arutelu suur tänu, härra esimees. kolleegid, suur tänu teie panuse eest siia arutellu. ma kuulasin ära teie kommentaarid. meil on küll erinevad arvamused, härra Pirvan me loomulikult võime arutada eri, laata erinevaid uuringuid, mis on tehtud näiteks Pärsia lahe piirkonna kohta. me võime paluda, et sekretäriaat paneks paika ka lõpptähtaja. samuti kuulasin ära Türgi raportööri sõnad, ma olen väga tänulik selle, nende eest Need äh, tugevdasid veelgi minu pühendumust hea raporti koostamisele, see on täiesti võimalik. poliitil-, poliitikas on selliseid erimeelsusi ju sageli, aga neid saab lahendada ka hääletuse läbi. aga loomulikult enne hääletust olen ma valmis ära kasutama teisi võimalusi ning loodetavasti variraportööridega kohtumisel saaksime me tõesti öö, tugevdada seda raportit. Molto bene, onorevole Belder, allora abbiamo suur tänu, härra Belder. nüüd ongi jäänud ainult üle teile teada anda ajakava esimene veebruar hääletus välisasjade komisjonis täiskogule peaks see raport jõudma märtsi esimesel istungjärgul. nüüd aga peame hetkeks peatama oma koosoleku, jätkame kell üksteist siis algab äh, Islandi seminari ja härra Provera võtab juhtimise siis üle. kolleegi. lugupeetud kolleegid. nüüd me läheme edasi järgmise koosoleku juurde, mis tänasel hommikul toimub. tegemist on töökojaga, mis, töötoaga, mis käsitleb Islandi ja Euroopa Liidu suhteid, me vaatame meie ees seisvaid väljakutseid ja väljavaateid mul on väga hea meel, et me arutame seda teemat meie komisjonis, sellepärast et meie toetame eh, Islandit kandidaatriigina. me oleme Islandi liitumise poolt, tegemist on kandidaatriigiga ja tänased arvamused, mis tulevad meie aruteludest, on väga kasulikud resolutsiooni koostamiseks, mille osas härra Freda on meie raportöör. meie kavatseme saata Iirimaale ametliku delegatsiooni enne selle aasta lõppu, selleks et rääkida eh, valitsuse, parlamendi ja kodanikuühiskonna esindajatega, et käsitleda neid küsimusi, mis on seotud liitumisega. aga selleks, et seda teemat lähemalt tundma õppida et meil oleks dialoog, oleme me siia kutsunud eh, eksperdid, kõigepealt eh, härra Baldur eh, Toralson, kes on poliitikateaduste professor, tema on Reykjaviki ülikooli poliitikateaduste instituudist ja tema räägib siis sellest üldisest raamistikust, milles käsitletakse Islandi liitumist Euroopa Liiduga ja ma vabandan, kui ma ei äh, häälda nimesid õigesti. David Carey on siis OECD-st ja tema äh, räägib siis äh, äh, nendest majanduslikest aspektidest, siis Wilson Bales, tema on professor, kes tegeleb siis mm, turvalisuse ja julgeoleku küsimustega, tema töötab Rahu-uurimisinstituudis, mis asub Stockholmis ja siis äh, on siin äh, Aleksander äh, Dakranje, kes siis on ähm, kes on siis laienemise peadirektoraadist ja tema on see Islandi delegatsiooni eesotsas või selle seltskonna eesotsas, kes tegeleb Islandi liitumisega ning siis on Graham Avery kes eh, on poliitikakeskuse esindaja Brüsselist. ja ka kõigepealt ma annan siis sõna Valdur eh, Torhalsonile. Eh, tere päevast, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest, et ma saan osaleda selles töökojas. kui minu oluline töö Islandis on selgitada oma tudengitele ja avalikkusele, ehm, mida tähendab liitumine Euroopa Liiduga, see on üks minu meelisteemasid. mina eh, käsitlen oma teemat seitsmes eh, alalõigus ning ma räägiksin teile, mida on vaja selleks, et Island ütleks jah liitumisele Euroopa Liiduga eh, majanduskriis algas märtsis kaks tuhat kaheksa sellega, kui kukkus Islandi kroon ja sealt eh, algaski see arutelu. Eh, paljud islandlased hakkasid siis seadma küsimuse alla traditsioonilist lähenemist, üks nendest oli siis lähenemine Euroopa projektile siin tegelikult ähm, tekkis võimalus äh, Euroopa-meelsetele äh, jõududele äh, tõstatada see teema ja see oli ka valimiste teema aastal kaks tuhat üheksa. koalitsioonivalitsuse, koalitsioonivalitsuse võimule jäämise eelduseks oli see, et ähm, antakse sisse ehm, taotlusavaldus Euroopa Liiduga liitumiseks eh, ja ehm, arvatakse, et liitumine Euroopa Liiduga toob kaasa majanduslikke eeliseid ning on kasulik ka Euroopa projektile. Eh, eh, ehm, Island on liitunud Euroopa majandustsooniga, on liitunud vabakaubanduslepinguga Äh, nüüd ma räägiksin demokraatide äh, Euroopa äh, meelsest lähenemisest, aga vasakpoolsed rohelised on selle vastu. kui, kuid siiski mindi edasi selle Euroopa meelse suunaga islandlased on tegelikult Euroopa Liiduga liitumise osas eh, ka erinevat meelt. selleks praegusel hetkel eh, on eh, asi selline, et kutsutakse üles võtma tagasi avaldus liituda Euroopa Liiduga see küsimus on tekitanud palju vastuväiteid ja lahkarvamusi. põhimõtteliselt kaks aastat tagasi eh, võeti vastu suund, et liitutakse Euroopa eh, Liiduga, kui teatud tingimused on eh, täidetud, aga praegu on suur liikumine selle vastu Eh, möödunud talvel eh, toimusid eh, protestid nende inimeste poolt, kes on skeptilised Euroopa Liiduga liitumise osas. poliitilised diskussioonid mm, Islandil on tõstatanud selliseid natsionalistlikke meeleolusid ning tegelikult kõrvale on jäänud see, kuivõrd kasulik võib olla Euroopa Liiduga liitumine. E, Euroopa-meelsetel on tegelikult väga raske olnud selgitada islandlastele üleüldiselt Ehm, eh, kui kasulik oleks liitumine Euroopa Liiduga, sest tegelikult eh, praegu islandlased tunnevad end üksikuna, neid toetasid ainult Fääri saared. Euroopa eh, Liiduga liitumine on mõjutatud teistest aruteludest, sest et tegelikult alguses paljud toetasid seda liitumist kõik eh, sest et eh, kui viidi läbi arvamuse küsitlusi, siis kõik olid Euroopa Liiduga liitumise poolt eh, pärast, pärast majanduskriisi, kui kroon kokku kukkus. aga möödunud aastal tuldi välja Eh, selle ettepanekuga, et võtta tagasi eh, liitumisavaldus ja praegu on toetus sellele eh, sammule vähenenud. vastuseis Euroopa Liidule liikumisel on väga tugev just nimelt maapiirkonnas, siis rannapiirkondades Eh, nemad on väga tõsiselt vastu ehm, sellele eh, protsessile. kuid nendel on enamus parlamendis. Eh, on ettepanek viia läbi referendum selleks, et kas jätkata läbirääkimisi liitumisega või võtta avaldus tagasi ei liikumine on toonud välja selle, et, et eh, Iiri, et Island peab hakkama rakendama Euroopa Liidu reegleid isegi enne assotsiat-, isegi enne eh, kandidaate eh, lepingu sõlmimist Euroopa-meelsed on äh, äh, korraldanud oma töö niimoodi, et nad rõhutavad seda, et Island saaks tugevaks rahvaks tugevate riikide keskel. Äh, on mitmesuguseid poliitilisi parteisid ja siis eh, ka töötajate assotsiatsioone, kes on selle protsessi poolt. põhiliselt eh, toetajad on konservatiivid. kui rääkida äri eh, organisatsioonidest, kui rääkida ka töötajate organisatsioonidest, siis pärast esialgset kampaaniat Euroopa Liidu liitumisavalduse esitamise poolt on nad praegusel hetkel suhteliselt vait ja me arvame, et referendumi eelselt nende hääl muutub tugevamaks. Äh, aga äh, töötajate mm, assotsiatsioon näiteks ei ole väga äh, sõnakas Euroopa küsimuses. ainukene tõsine Äh, vastuseis ja selles töötajate konföderatsioonis on tegelikult äh, kalandusringkondade esindajad ja nemad võivad muidugi äh, blokeerida kogu seda, kogu selle protsessi. meedias arutatakse aktiivselt häid ja halbu külgi, mis kaasnevad Euroopa Liiduga liitumisel. üks mm, üks juhtiv äh, ajaleht äh, on väga Euroopa-meelne, ta äh, kiidab heaks seda liikumist, siis on konservatiivne ähm, ajaleht jälle, teine oluline ajaleht, mis on korraldanud kampaania liitumise vastu. kui me räägime põhilistest Eh, meediakanalitest, raadiost, televisioonist ja erakanalitest, siis nende eh, lähenemine on olnud niisugune tasakaalustatum, kuid nad võiksid eh, selle kampaania osas rohkem ära teha. ja nüüd lõpuks, kas islandlased ütlevad jah Euroopa Liidule? et assotsiatsioonileping heaks kiidetakse, et seda teeks enamus valijaid, siis on vaja, et käsitletaks kahte olulist teemat kõigepealt peab eh, jätkuma Islandi eh, kalanduspoliitika, nii nagu see sellisel eh, ajal on olnud, seal peab olema erandlik ühtsest kalanduspoliitikast ning teiseks ehm, peab olema selge, mida võidavad põllumehed ühtse põllumajanduspoliitika raames on vaja ka stabilisatsioonilepingut eh, eh, keskpa-, Euroopa Keskpangaga, mis stabiliseeriks krooni olukorra. kui niisugused tingimused täidetakse, siis mulle tundub, et eh, valitsus, vähemalt sotsiaaldemokraadid, kutsuvad üles islandlasi ütlema jah Euroopa Liiduga liitumisele, eriti kui Eh, toimub arutelu ja see näitab, et eh, tõepoolest Islandil on strateegiliselt vaja täiesti osaleda Euroopa Liidu tegevustes. aga praegusel hetkel on lõpptulemust referendumil eh, raske ette näha. praegusel hetkel loodavad islandlased et Euroopa Parlament igatahes neid aitab oma probleemide lahendamisel, aitäh! suur tänu, härra Torhalson, väga selge ettekande eest. järgmisena Alison Bales. suur tänu, härra esimees senikaua, kuni minu slaidid jõuavad ekraanile, tahaksin ma öelda, et alati on suur au siin kojas kõnelda, nagu minu sõber Paldur, esitan minagi eelkõige taustinfot. Island on erijuhtum julgeoleku ja kaitse öö, valdkonnas ja vahel on üsna keeruline neid eripärasid mõista. Island oli NATO öö, asutajaliige, aga seal ei ole oma relvajõudusid. sellel on ka praktilised põhjused. ja Island on isoleeritud, seetõttu ei ole seal mõtet pidada maajõudusid ja sõltutakse suuresti mere- ja õhujõududest. ja kuna inimesi on seal alla kolmandiku miljoni, siis on sellisel väikesel riigil väga keeruline mere- ja õhuvägesid üleval pidada Ähm, Island on üsna uus riik, oma välispoliitikat sai ta hakata ajama alles tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal ja ta soovis mängida rahusobitaja rolli maailmas. ta soovis olla neutraalne, aga külma sõjuaja, sõja ajal oli ta Põhja-Atlandis äh, väga strateegiliselt haavatavas positsioonis. seetõttu ühineti NATO-ga ja ainuke viis, kuidas NATO saaks Islandit kaitsta, oli läbi USA relvajõudude, seal oli suur Keflaviki õhujõudude baas loode Islandis ja nad andsid ka tsiviilabi Islandi ühiskonnale. samuti püstitati Keflaviki suur radarijaam USA õhujõud, nagu te teate, lahkusid ühepoolse otsuse tulemusena kahe tuhande kuuendal aastal ja ma tu-, räägin selle otsuse tulemustest, tagajärgedest hiljem. kõigepealt aga, mida need kogemused on Islandi, islandlaste arusaamale äh, kaasa toonud, mis puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitikat? USA-le ja NATO-le oli eriti radikaalsete vasakpoolsete poolt suur mm, vastumeelsus. samas Islandil on väga tõhus piirivalve, rannavalve ning üsna tugev tsiviilkaitsemehhanism. aga need ei langenud otseselt kaitse- ja julgeolekupoliitika alla, sest need on tsiviilse iseloomuga Islama, Island ei pidanud välja töötama suurt julgeolekukontseptsiooni, sest äh, probleeme eriti ei ole olnud. Ehm, kuritegevust eriti ei ole, väliskonflikte samuti mitte, energia poole pealt ollakse kaheksakümneprotsendiliselt sõltumatud, mis on üsna omapärane mm, Euroopas. pärast USA vägede tagasitõmbamist pidid islandlased hakkama aga rohkem mõtlema oma julgeoleku peale. sõlmiti kahepoolsed lepingud Norra, Taani ja terve rea teiste riikidega ning NATO nõustus sinna ad hoc baasil saatma aeg-ajalt vägesid, jätkamaks õhuturvet Island tugevdas oma tsiviilkaitsekorraldust näiteks läbi uue, uute rannavalvepaatidega. mis puudutab radarijaama, siis esimene lahendus oli luua Islandi äh, kaitseagentuur, mis asuks Keflavikis, aga see idee oli vastuoluline nii parem- kui vasakpoolsete jaoks, nüüd otsustati agentuur sulgeda ja kolida äh, ja, ja anda ülesanded teistele agentuuridele. üksikasjades pole veel kokku lepitud, vaidlused veel käivad, aga arvatavasti hakkavad, hakkab neid ülesandeid suuresti täitma Siseministeerium ja võib-olla ka rannavalve. eelmine valitsus, parempoolne sotsiaaldemokraatlik koalitsioon koostas ri-, riskianalüüsi Islandi jaoks, see raport avaldati kahe tuhande üheksanda aasta märtsis ja seal visandati üldine nägemus julgeoleku teemadel ja toodi üsna osavalt välja ka potentsiaalsed probleemid, näiteks majandus ja rahanduslik julgeolek, küber- või keskkonnajulgeolek ja nii edasi koheselt ei hakatud selle dokumendi põhjal tegutsema, aga praegune valitsus lubas kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigas, et koostatakse riiklik julgeolekustrateegia, mis hõlmab kõiki julgeoleku aspekte ja mis põhineb suuresti sellel riskianalüüsil. mis puudutab Euroopa Liitu ja läbirääkimisi, siis see lugu on üsna lihtne. suuremaid probleeme ei tohiks ÜVJP ja ÜJKP-ga ühinemisel olla. ma arvan, et see, äh, äh, need poliitikad peegeldavad ka islandlaste mentaliteeti, mis puudi-, puudutab rahumeelsust, äh, rahu valvamist ja nii edasi. Island on osalenud ka äh, rahuvalveoperatsioonidel sealsed tsiviilisikud peamiselt läbi sealse välisministeeriumi siis. Island soovib selgelt välja öelda, et ta ühineb Euroopa Liiduga mittesõjalise riigina ja ta ei kavatse ka tulevikus sõjaväge välja töötada. kuidas nähakse Islandil Euroopa Liidu strateegilist rolli? kuna kaitse ja julgeoleku üldine kontseptsioon on olnud väga kitsas, siis ainult vähemus inimestest mõistab praegu, et Euroopa Liit on strateegiliselt tähtis võim, ta, nad võivad anda strateegilist abi Islandile ja nad võivad eriti ka anda just strateegilist majanduskaitset. Euroopa Liidu liitumist toetavad inimesed, nende jaoks on just see strateegiline kaitse lisaks NATO-le väga tõsiseltvõetav argument. Euroopa Liidu vaatenurgast lähtudes ei ole Island strateegiliselt mitte eriti tähtis ega ka eriti suur strateegiline koorem seda ei saa näiteks võrrelda laienemisega Lääne-Balkanile. aga üks äh, huvipakkuv asi ikkagi on, ehk siis Arktika piirkonna avamine. Te teate ju, et äh, Euroopa Liit on muutunud aktiivsemaks Arktikas ja kavatseb seal mängida tõsisemat rolli, eriti mis puudutab kliimamuutust ja majandust. seda arvesse võttes huvitab Islandi positsioon äh, Arktika poliitikates Euroopa Liitu vägagi. ja Island soovib olla Euroopa Liidu jaoks positiivne partner. Islandil on suurepärased suhted oma naabritega, nad tähtsustavad vägagi Põhjala koostööd, aga eriti lähedased ollakse Gröönimaa ja Fääri saartega ja nendega on paika pandud tihe koostöövõrgustik. samal ajal on suhted Venemaaga väga meeldivad. ja neid ei varjuta ka aeg-ajalt üle Islandi lendavad Vene lennukid. ja Islandi Arktika-poliitika sarnaneb vägagi Euroopa Liidu omale. samas tuleb ära märkida ka see, et toetatakse Euroopa Liidu tugevamat rolli Arktika Nõukogus tehakse juba koostööd Islandiga selles valdkonnas, seda saab edasi teha ka ilma liikmelisuseta, aga mina arvan, et eelkõige selle Arktika faktori tõttu, isegi kui Islandi julgeolek ja ei ole olnud seotud Euroopa Liidu integratsiooniga minevikus, siis muutuvate julgeolekuprobleemide tõttu meie maailmas äh, saaks seda integratsiooni, saaks Islandi kaasata ka Euroopa integratsiooni. suur tänu! Grazie, molte grazie. A questo punto la parola a David Carey. Grazie. Suur tänu ja nüüd annaksin sõna David Carey'le. Thank you, Mr Chairman and thank you for this opportunity suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka selle eest, et andsite mulle võimaluse rääkida Islandi Euroopa Liiduga liitumise äh, taotluse majanduslikest aspektidest. ma sooviksin keskenduda kolmele teemale. see puudutab eelkõige siis äh, Euroopa Liiduga liitumist kui äh, liitumist ka Euroopa euroalaga. samuti see puudutab äh, ühist kalanduspoliitikat ja ühist põllumajanduspoliitikat ja samuti ähm, stabiilsuse kasvupakti äh, eesmärkide saavutamist. siis esialgseks ähm, motivatsiooniks, miks äh, Island soovib, soovis liituda Euroopa Liiduga, oli ka soov liituda euroalaga ja ähm, finants Äh, kriis muutus ka suuremaks seetõttu, et puudus juurdepääs ka Euroopa mm, Keskpanga ähm, vahenditele, kuigi tegelikult ähm, Islandil oli oma välisharude kaudu ka mm, juurdepääs Euroopa Keskpangale, panga vahenditele, kuid äh, see juurdepääs oli äh, oli blokeeritud ja seetõttu ka finantskriis muutus suuremaks aastal kaks tuhat kaheksa. nüüd, mis puudutab valuutat, siis äh, valuuta väärtus vähenes äh, finantskriisi käigus ja äh, siin graafikus me ka näeme, et et nõudlus vähenes ja ekspordi osa SKT-st suurenes ja, ja järgnevas äh, graafikus me näeme ka konkurentsivõime äh, negatiivseid mõjusid. vaatamata vaatamata sellele, et tegelikult äh, kui Island oleks olnud euroala liige, see ei oleks leevendanud finantskriisi mõjusid Islandile, siis äh, mõningaid äh, eeliseid Islandil on, äh, kui nad liituksid euroalaga. see soodustaks kaubandust euroala liikmesriikidega ja samuti ka vähendaks inflatsiooni riski madalad intressimäärad samuti suurendaksid äh, kapitalivoogusid ja äh, toetaksid ka majandust. kui me nüüd vaatame järgmist äh, tabelit, siis me näeme ka erinevaid korrelatsioone ja järgmisel tabelil me näeme siis ähm, kõige olulisemate piirkondade korrelatsioone. siin te näete, eh, milline on siis ähm, eh, šokid, kui me räägime pakkumise ja nõudlusšokkidest ja tegelikult eh, sobiks kõige rohkem Iirimaale, Islandile liitumine Rootsi krooni piirkonnaga nii et eh, kui me räägime nüüd eh, välisvaluutast, siis eh, ehm, siis tegelikult kõige parem liituja euro jaoks Island ei ole, aga samal ajal teisest küljest on siin tegemist väga paindliku tööturuga. siin on paindlik intresside süsteem aga tööpuudus on samamoodi suur e, tegelikult läbirääkimised on väga rasked, eriti raskeks kujunevad nad just kalanduse valdkonnas. E, Islandil on väga hea e, kogemus, kuidas nad korraldavad oma kalandussektori tööd ja sellel esimesel eh, graafikul te näete, et eh, kui üldse kalapüük Islandil toimub, siis eh, siin on jälgitud väga täpselt nõuandeid, mida annavad meile teadlased ja eriti, mis puudutab siis tursavaru, siis siin on väga hästi asi reguleeritud. Islandil kõik kõik eh, see kala, mis välja püütakse, tuleb ka lossida. Eh, see on erinevus eh, ühtse kalanduspoliitika vahel Euroopa Liiduga. üks asi, mis väga hästi on aidanud reguleerida seda kalandust, on just nimelt poliitika, mida kasutatakse, nii et, et üldine lubatud väljapüük sõltub individuaalselt edasiantavatest kvootidest. ja minule tundub, et eh, see on asi, mida tegelikult eh, tahaks, eh, tasuks säilitada ja väga oluline on kalandus üldse terve Islandi majanduse jaoks, see annab nelikümmend protsenti ekspordist, suure osa SKT-st ja sellepärast on Islandile äärmiselt oluline, et nad suudaksid säilitada oma kalavarude väärtust et kõik väljapüügid põhineksid teaduslikel eh, andmetel, et varud säilitatakse ja et kvootidest peetakse äärmiselt rangelt kinni. nüüd järgmine väga tõsine küsimus läbirääkimistel on ühtne põllumajanduspoliitika eh, ühtse põllumajanduspoliitikaga liitumine on problemaatiline. kui te vaatate nüüd seda graafikut, siis te näete, et eh, majanduslikust seisukohast oleks tegelikult ehm, ühtse põllumajanduspoliitikaga liitumine ehm, väga tõhus ja kasulik Islandi jaoks, sellepärast et niimoodi kasutatakse ära ähm, ähm, ressurssi tõhusamalt, sellepärast et praegu on väga palju selliseid kaitsemeetmeid, mis hoiavad hindu kõrgel aga poliitiliselt mm, eh, püütakse Islandil praegu eh, läbirääkimisi viia läbi selles vaimus, et eh, kõrge kaitstuse tase, protektsionistlik tase jääks Islandile alles. siis veel üks asi, Euroopa Liidus peab Island kinni pidama stabiilsus- ja kasvupaktist tegelikult põhimõtteliselt väga raske see e, ei ole Islandi jaoks, sellepärast et nende fiskaalpoliitika oli hästi korras, enne kui see kriis toimus ja e, e, praegusel hetkel ähm, IMF-i kokkuleppe tõttu on ka nendel väga tõsiselt sellel valdkonnal silm peal hoitud ja alates sellest aastast väheneb eh, ka võla eh, koormus, eh, avaliku sektori võlakoormus SKT suhtes. oluline on, et niisugust distsipliini säilitatakse ka tulevikus ja IMF-i programmide kaudu on sedagi tagatud. ja lõppkokkuvõttes võib öelda, et liitumine e, Euroopa Liiduga on e, Islandi jaoks kasulik, kui suudetakse säilitada nende kalavarude väärtus. aitäh. suur tänu ja nüüd ma annan siis sõna edasi Euroopa Komisjonile. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, et äh, saan olla täna siin kohal ja ma teeksin mõningaid üldiseid äh, kommentaare äh, nende esitluste kohta. ma kõigepealt soovin öelda, et mul on väga hea meel, et tänane töökoda on äh, korraldatud ja et me arutaksime Islandi küsimust, see on äärmiselt oluline. kõigepealt ma sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et miks, milline on väga hea põhjus, miks Euroopa Liit ja Island äh, peaksid olema üksteisest huvitatud. see on kirjas ka Euroopa Liidu lepingus nelikümmend üheksa ja kaks nelikümmend üheksa ütleb, et iga Euroopa riik, mis iga Euroopa riik, mis austab neid väärtusi, mis on toodud äh, artiklis kaks, võib taotleda äh, Euroopa Liidu liikmeks võtmist. artikkel kaks ütleb, liit on rajatud inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste mm, kaitse e, väärtustamisele. ja need, neid väärtusi jagavad kõik liikmesriigid ja see on seotud ka solidaarsuse, tolerantsusega ja soolise võrdõiguslikkusega. Island täielikult täidab need liitumistingimused ja seetõttu see on ka väga hea põhjus, miks ähm, Euroopa Liit ja Island on üksteisest huvitatud. ja me loomulikult oleme ka arvestanud kõikide nende punktidega seoses Islandi liitumistaotlusega ja vaadates neid kriteeriume, me järeldasime, et Island tegelikult vastab nendele poliitilistele kriteeriumitele ja Island vastab ka majanduslikele kriteeriumitele. Island eh, täidab ka suure osa AKIS esitatud kriteeriumitest, sellepärast et üheksakümne viiendast aastast alates on Island olnud EEA eh, liige ja seetõttu äh, ta täidab ka suure, äh, täidab suurt osa AKI-s toodud äh, kriteeriume, ma ei tea, kui suur osa see täpselt on, aga see on igal juhul väga suur. niisiis, läbirääkimiste raames me peame vaatama, millist osa AKI kriteeriumitest tuleks veel täita. nüüd vaadates seda ähm, ähm, väljakutsete äh, vaatevinklist, siis ma ütleksin, et kõige suuremad äh, probleemid äh, on seotud just AKI-ga, nii et kolmekümne kolme peatüki läbivaatamise puhul on juba kõige suuremad probleemid välja tulnud ja ma juba ütlesin, et tegelikult Island täidab suuremat osa kriteeriume ja, ja mõningad probleemid on seotud ainult mõne peatükiga mis, mida me oleme juba ka öö, näinud. see puudutab siis põllumajandust, kalapõllunduspoliitikat. siin on kõige suuremad öö, probleemid. samas öö, kui paljudes teistes peatükkides, näiteks mis puudutab just julgeolekukaitsepoliitikat, siin mingisuguseid probleeme ei ole. niisiis, kõige tundlikumaks alaks on kalanduspoliitika. siin juba öeldi, et äh, Islandil on äh, väga arenenud kalanduspoliitika ja see on seotud ka jätkusuutliku poliitika eesmärkide saavutamisega, kuid Island peab äh, avama oma kalandussektori selleks, et täita Äh, ka AKI-s toodud äh, kriteeriumitele, mis puudutab siis kapitali vaba liikumist ja äh, ka ettevõtete loomise õigust. ühine kalanduspoliitika, nagu me teame, siin on praegu muutuse toimumas ja kui Island liitub Euroopa Liiduga, siis ta ähm, liitub just uuendatud kalanduspoliitika ähm, ähm, raamistikuga. Äh, probleemid on väga erinevat laadi, Island peab tegema ettevalmistusi äh, selleks, et võimaldada põllumajanduspoliitika rakendamist. mis siis äh, toimuma hakkab? me juba siin kuulsime, et et Island ei soovi ettevalmistustöödega alustada enne referendumit, mis võib tekitada probleeme, sest AKI-ga liitumisel. kuid siin on tegu siiski poliitilise valikuga. nüüd, mis puudutab keskkonna peatükki siis äh, siin on ähm, kõige suurem probleem just äh, äh, vaalapüügiga. kuid ka islandlased on muutmas oma seisukohti ja mm, see on seotud ka arengutega mm, Islandi ühiskonnas. meie seisukoht on selline, et kõikidest nendest lahkarvamutest on võimalik üle saada ja me loodame, et Islandi ühiskond toetab valitsust õigete valikute tegemisest, tegemisel. nüüd on veel väljakutsed, mis ei ole otseselt seotud agiiga. üks on Islandi majandusolukord, majandusolukord äh, on selline, et see kõik vastab praegu IMF-i plaanile, nad toimivad vastavalt sellele majandusolukord on õrn, aga tegelikult see paraneb. mina ütleksin nii, et praegusel hetkel on äh, äh, äh, olemas osapoolte vahel mm, kokkulepe, see puudutab siis Iis-, Islandit, Rootsit ja Ühendkuningriiki, mis aitab astuda vastu lühiajalistele väljakutsetele aga mis asi? aga üks asi, mis päevakorda jääb, võib-olla tegelikult ehm, peaks eh, Islandi valitsus ja paremini eh, teavitama avalikkust selleks, et Island, et terve ühiskond saaks eh, olla kaasatud sellesse arutelu, et nad oleksid paremini informeeritud. millised nüüd on Islandi liitumisvõimalused? nüüd eh, selle eelöeldu eh, põhjal ütlen ma, et eh, Islandi võimalus integreeruda Euroopa Liitu on suurepärane, see on parem kui kõikide, ükstaskõik millisel teisel liituda soovival maal aga kas nad liituvad või ei, on ikkagi asi, mida saavad otsustada ainult islandlased ja Island ise, aitäh. Bene, a questo punto la parola al rappresentante. suur tänu. järgmisena Islandi esindaja Euroopa Liidu juures äh, härra Hännigen. suur tänu, daamid ja härrad kõigepealt sooviksin ma tänada Ahvetit ja selle esimeest küllakutse eest siia töötuppa. Euroopa Parlamendi roll on ääretult tähtis äh, liitumisprotsessi kontrollis, samamoodi nagu meie peame täitma akiitingimusi samuti tahaksin ma kiita eelkõnelejaid, eriti kolme peaettekannet, mis olid väga huvitavad. ja ma nõustun suuresti nende analüüsiga. ma võtaksin kokku meie administratsiooni seisukohad praeguses, praegusel hetkel. nagu te teate, Island esitas oma kandidatuuri seitsmeteistkümnendal septembril kaks tuhat üheksa, läbirääkimised algasid kahekümne seitsmendal juul, juulil kaks tuhat kümme. Screening äh, on nüüd hoo sisse saanud, meie ekspertidele sel-, selgitatakse Euroopa Liidu poolt üksikasjalikult peatükk peatüki kaupa, mida AKI sisaldab ja meie siis üritame neid tingimusi täita mõlemad pooled teevad kõvasti tööd, me tervitame vägagi suurepärast koostööd Euroopa Komisjoniga, me teame vägagi hästi, et me saame palju kasu sellest Euroopa Liidu poolsest väga hästi organiseeritud tegevusest. kogu see protsess toimib väga hästi. samuti saame, saame me kasu sellest, et vaatamata meie administratsiooni haldusaparaadi väiksusele, mõningad meie ministeeriumid on arvatavasti meie, mõne naaberriigi ministeeriumite osakondade suurused, aga vaatamata sellele on meil mitmeid kvalifitseeritud eksperte, kes on juba kuusteist aastat tegelenud suurema osa siseturu õigustiku ülevõtmisega sellega ma jõuangi teise olulise aspekti juurde. nagu te teate, täidab Island juba suuresti Euroopa Liidu akiid mitmetes valdkondades. kolleeg juba mainis meie lepet Schengeniga, samuti õigus- ja siseküsimustes oleme me edasi jõudnud, aga Alison Baleski mainis juba et me oleme ühel meelel ka peaaegu kogu ühis- ja välgi, väli, välis- ja julgeolekupoliitika asjus. me toetame näiteks missioonidel osalemist, kui kliimapoliitikas on jõutud ähm, rahvusvahelisele kokkuleppele ja heitmete vähendamises toetame me kõige ambitsioonikamaid eesmärke. üks kõrvalteema veel, me oleme mõneti erakordne kandidaatriik, me oleme kuueteist aasta jooksul miljoneid eurosid eraldanud majandusliku ja majanduslike sotsiaalsete ebavõrdsuste vähendamisesse, vähendamiseks Euroopa Liidus. tooksin välja ka paar äh, raskemat peatükki. mu kolleegid tegelikult juba tegid seda. kalandus on kõige keerulisem rahandus- ja regionaalpoliitikad on samuti tähtsad, kuigi sealsed probleemid pole mitte niivõrd poliitilised kui tehnilised. kõikides nendes valdkondades, eriti põllumajanduses ja kalanduses, juhindume me Islandi parlamendi seisukohtadest, mis võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal seal pandi paika siis üldine meie läbirääkimiste raamistik. Baldur Thoralson juba tõi väil, välja avaliku sektori probleemid, ta ütles, et eelmise aasta lõpus küsitlusel soovis kuuskümmend kolm protsenti rahvastikust liitumisläbirääkimiste jätkumist. valitsuse eesmärk on tagada kaasav ja läbipaistev läbirääkimine, liitumisprotsess, kus avalikkust ka piisavalt informeeritakse. Euroopa Parlament täiesti õigesti rõhutas seda, kui oluline on avalikkuse piisav informeerimine. me oleme sellest täiesti teadlikud Äh, meie parlament mängib siin juhtrolli, valitsus samuti, aga me jätkame selgitusi öö, äh, inimeste hulgas, üritame leevendada nende muresid, peale selle on tööle pandud ka interaktiivne veebilehekülg, kus igaüks võib saata oma kommentaari või küsimuse ükskõik millise läbirääkimiste peatüki kohta ja kiiresti saab seal ka oma küsimusele vastuse. ning seeläbi koos ka väga kaasava läbirääkimiste protsessiga saame me tagada, et avalikkus on korralikult teavitatud äh, läbirääkimiste sisust ja ka sellest, mida Euroopa Liit tegelikult tähendab. nagu juba öeldud, üritame me selle euro muinasjutu muuta eurofaktiks euro Islandi ühtse parlamentaarse komisjoni loomine oli väga oluline nii sümboolselt kui ka sisuliselt ja teiste komisjonide külaskäigud olid samuti tähtsad, seeläbi saime me parandada oma suhteid öö, demokraatlikul tasandil Islandi ja Euroopa Liidu vahel. skriiningu protsess lõpeb juunis loodetavasti saame me avata uued peatükid, aga läbirääkimiste protsessil on oma dünaamika, see ei ole võidujooks ja loomulikult soovime me, et meid hinnataks meie enda tegevusele vastavalt. lõpetuseks paar sõna juba tõstatatud makrelli küsimuse kohta. see on oluline küsimus Äh, Island on üks neljast äh, mereriigist, äh, mis üritavad seda probleemi lahendada, aga ma tuletan meelde, neid riike on neli ja kõik neli vastutavad lahenduse leidmise eest. see küsimus ei ole seotud kuidagi liitumisprotsessiga, me üritame selle omavahel selgeks rääkida. kokkuvõtteks mitmed inimesed on juba maininud, et Islandil on kultuuriline, poliitiline ja majanduslik tugevus äh, liitumaks Euroopa Liiduga, seda kinnitas ka komisjoni arvamus. ja nagu öeldi juba esimesel liitumiskonverentsil juulis eelmisel aastal, siis liitumisprotsess peab olema selline, mis vastab Islandi huvidele ja täidab Euroopa Liidu põhimõtteid, see on suur ülesanne kus on vaja loomingulist lähenemist. meie oleme lõpu suhtes optimistlikult meelestatud, suur tänu. Grazie molte, dopo gli interventi degli oratori la parola alla suur tänu. ja nüüd saab sõna äh, raportöör. vabandust, ütleb härra esimees. kõigepealt härra Graham Avery ma soovisin anda ainult kiiresti sõna siis pärast veel raportöörile. suur tänu! eelkõnelejad on katnud juba kõik küsimused, nii et mida ma saaksin veel lisada? mul on väga pikaajalised äh, kogemused, tegelikult nelikümmend aastat tagasi mina olin ka Ühendkuningriigi äh, liitumisläbirääkijate äh, meeskonna liige. niisiis selle viie minuti jooksul, mis mul on, äh, ma paneksin liitumise laiemasse konteksti, ajaloolisse konteksti ja ma tooksin siin välja kolm lühikest punkti. kõigepealt, laienemisprotsess, äh, protsess on edasi viinud äh, taotlejariigid. Euroopa riigid on pidevalt koputanud uksele ja soovinud liituda ja meie Euroopa institutsioonid ei ole palunud Islandil liituda Euroopa Liiduga. me oleme äh, me oleme rõõmsad selle üle, et nad on soovinud liituda, kuid tegu on siiski nende initsiatiiviga. nüüd kõigepealt meil on õigus äh, nõuda Islandilt, et nad vastavad ähm, Euroopa akii kriteeriumitele ja see puudutab ka põllumajanduspoliitikat, kalanduspoliitikat ja ja samas me võime loomulikult jõuda erikokkulepetele nendes valdkondades, kuid me ei või siin lubada erandeid. näiteks mõningad äh, liikmesriigid jäävad välja Schengenist ja Eurotsoonist, kuid äh, samas need, kes on kunagi palunud erandeid, soovivad samas nendega peatselt liituda. nii et kuna tegu on Islandi algatusega, siis äh, tuleb arvestada ka sellega, et äh, Islandi poliitilised jõud, kes on palunud äh, liitumist, siis neil on ka vastutused ja kohustused. nii et Islandi valitsusel on ka kohustus selgitada rahvale, miks see on strateegilistes, Islandi strateegilistes huvides isiklikult ma loodan, et me jõuame referendumini ja et me ei, referendumi käigus ei järgi äh, Norra eeskuju, mis juba kaks korda referendumi jooksul on jõudnud ei vastuseni ja selle põhjuseks oli just kalanduspoliitika. veel üks asi, mida ma sooviksin välja tuua, härra esimees, on see, et, äh, et Island on väga erinev teistest kandidaatidest näiteks nagu Lääne-Balkani riikidest ja Türgist ja ta ja ta on täiesti erinev ka teistest äh, kandidaatidest, äh, mis on juba liitunud äh, Euroopa Liiduga. ma meenutaksin teile, et Island on kõige väiksem riik, mis kunagi on soovinud liituda Euroopa Liiduga, niisiis sealne rahvastiku arv ulatub kolmesaja tuhandeni ja siin on vägagi suur erinevus Türgiga pealegi, enne finantskriisi oli eh, Islandil kõige kõrgem SKT eh, Euroopas ja ta on ka paremini, kõige paremini ettevalmistatud eh, kandidaatriik viimase, keda me oleme näinud viimase kuueteist aasta jooksul. ja see tähendab, et me peame diferentseerimise põhimõtteid väga tõsiselt võtma ja see on ka üheks laienemispoliitika põhimõtteks see tähendab, et me küll äh, rakendame kõiki põhim-, sarnaseid põhimõtteid kõikidele kandidaatriikidele, kuid me peame arvestama ka nende omapäradega. nimelt äh, Islandil on täiesti olemas haldussuutlikkus selleks, et üle võtta Euroopa Liidu õigustikku. niisiis, me tõesti ei pea samasugust äh, nii-öelda stressitesti rakendama Islandi osas kui näiteks Balkani riikide osas. ja nüüd viimane punkt veel, härra esimees, on seotud sellega, et et Islandist ei ole võib-olla päris hästi, Islandit ei ole võib-olla päris hästi mõistetud Euroopa Liidus. tegu on riigiga, mis on täis väga paljusid paradokse, tegu on väga äh, vana riigiga, sellel, sellel riigil on kõige vanem parlament niisiis, tegu on väga euroopaliku riigiga, isegi kui ta on erinev Euroopa riikidest. me ei tea, kas Island ütleb äh, jah liitumisele Euroopa Liiduga. ajaloolised ja, ja poliitilised äh, arengud näitavad, et tegelikult Island saab hakkama ka Euroopa Liidust väljaspool, kui Island ütleb ei, siis ähm, selle mõjud äh, Euroopa Liidu laienemisele mm, ja poliitilise arengule ei ole küll väga suured, aga sellegipoolest, sellegipoolest mina tunneksin häbi, kui selline väike, väga tsiviliseeritud euroopalik riik äh, ütleks meile ei. ja seetõttu ma leian, et me peaksime edasi minema konstruktiivsel viisil ja, ja eelkõige selgitama liitumise eeliseid just eh, Islandi rahvale, tänan. suur tänu. ja nüüd jõuame oma kolleegide juurde, härra Preeda ja härra raportöör saab sõna. Aș vrea, eh, înainte de toate, să le mulțumesc. Eh, suur tänu kõigepealt tänaksin ma meie külalisi, et nad siia meie juurde kõnelema üldse tulid. Nende ettekanded olid kõik väga huvitavad ja kasulikud. ka minu koostatava raporti jaoks. mina olen siis Islandi liitumise raportöör selle raporti üle arvata, arvatavasti parlamendis vaieldakse veebruaris või märtsis. ja loodetavasti hääletatakse täiskogul Strasbourgis aprillikuus. kui tohib, siis teeksin ma paar kommentaari nende ettekannete kohta ja esitaksin ka lõpuks paar küsimust. kõigepealt tahaksin ma tänada härra Torhalsoni selle eest, kuidas ta esitles Islandi seisukohta, seisukohti Euroopa Liidu suhtes. tegemist oli väga mõistliku arvamusega. et nagu siis, kui Island ühines Euroopa majandusruumiga, toetab ka praegu ainult üks suurem poliitiline jõud, ehk siis sotsiaaldemokraadid Islandi liitumist Euroopa Liiduga. loodetavasti, nagu majandusruumi puhul, saab ka praegune projekt olema edukas. ja seda toetatakse laialdaselt. teiseks tahaksin ma tänada proua Peilsi selle eest, kuidas ta tõi välja Islandi strateegilise positsiooni nüüd, kus Euroopa Liit peab paika panema oma Arktika poliitika. Main-, mainiti ka kolleeg Kaaleri raportit Põhjala kohta, seda kavatsetakse ka varsti parlamendis rabu-, arutama hakata. tahaksin tänada ka äh, David Kerit väga huvitava ettekande eest, kus ta analüüsis Islandi, seda, mida Island võib võita või kaotada liitumise läbi ja tõi välja ka liitumise sümboolse tähtsuse. ma esitaksin külalistele kolm küsimust. kõigepealt küsimus proua Peilsile, kes mainis väga häid suhteid, mis valitsevad Islandi ja Venemaa vahel ning Islandi ja Hiina vahel, keskenduksin Venemaale. siinkohal mainiksin ka härra Graham Averi poolt öeldut, et enamus uutest liikmesriikidest ühinesid Euroopa Liiduga ajal, mil nende suhted Venemaaga olid keerulised. Islandi puhul on aga asi vastupidine. minu küsimus on, kas see äh, Islandi liitumine Euroopa Liiduga on Venemaa huvides? eriti kui pidada silmas äh, Põhjalat. mida Venemaa võidaks äh, Põhjala piirkonnas? Islandi liitumise läbi. teine küsimus on suunatud härra Torhalsonile. üsna pea esmaspäeval hääletatakse Islandi parlamendis äh, Icesave'i ja suhete üle Ühendkuningriigiga. kui Islandi parlament hääletab selle lepingu poolt, kas siis avalikes aruteludes Islandis keskendutakse rohkem ähm, liitumisprotsessi üksikasjadele, kui parlament aga hääletab vastu, kas siis avalik arvamus pöördub Euroopa Liidu vastu? ja lõpetuseks küsimus härra Keerile, kes rääkis ka Euroopa Liiduga liitumise sümboolsest tähtsusest küsimus on järgmine, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid saavad mõjutada arutelusid Islandil? teatud parteid, mis on liitumisele vastu, üritavad ära kasutada igasuguseid avaldusi Islandi teemal tõendina, et Euroopa Liit üritab sekkuda Islandi siseasjadesse. kas on võimalik Islandil pidada üldse mõistlikke arutelusid Euroopa Liiduga liitumise üle või peetakse igasuguseid sarnaseid avaldusi sekkumiseks sisepoliitikasse? suur tänu! me kuulame ära kõik kolleegide küsimused, kõigil teil on kaks minutit küsimuse esitamiseks. Cornelissen, Ferm ja Tannok. Quindi, kolleeg Gomes, due minuti, grazie. proua Gomes, teil on kaks minutit. suur tänu, härra president suur tänu kõigile huvitavate ettekannete eest. mina olen pärit teisest Euroopa otsast, Lõuna-Portugalist. mind, ma olen hämmastunud ja samas ka rahulolev selle üle, et me üldse räägime Islandi liitumise üle Euroopa Liiduga. ma olen hämmastunud seetõttu, et kuigi ma andest äh,, äh, mõistan et pärast majanduskriisi Islandi inimesed tunnevad, et, et et oleks turvalisem olla Euroopa Liidu liige. kuid ma olen hämmeldunud, et kuna, kuna paljud meist arvavad, on üsna rahulolematud, et Euroopa Liit kriisi ajal pole tegutsenud piisavalt tõhusalt ja räägitakse isegi Euroopa Liidust lahkumisest, mina niimoodi ei arva mind hämmastas, kui kas kaks tuhat kaheksa või kaks tuhat üheksa osalesin ma NATO Parlamentaarse Assamblee kohtumistel ja kohtusin Islandi kolleegide, diplomaatidega, parlamendisaadikutega. ja nad olid raevus selle üle, kuidas Ühendkuningriik ja mõned teised riigid kohtlesid neid, nagu nad oleks äh, finantsterroristid ja ma tunnen neile Islandile vägagi kaasa seetõttu. loomulikult ma mõistan teid, sest ma olen pärit Portugalist, me Portugalis sööme vägagi aplalt Islandi turska ja seetõttu on meie sidemed üsna tihedad, ma arvan, et meievahelisi suhteid võib äh, äh, vaadelda juba sajandite tagant Portugali kogemuste põhjal võin ma kinnitada, et islandlased kindlasti on väga karmid läbirääkijad äh, liitumisprotsessis, nad kaitsevad oma huve, e, eriti just kalanduse ja põllumajanduse valdkonnas. ning see on ju hea retsept äh, heaks liikmeks olemisele. suur tänu! Teie siis kaitsete Islandit tugevalt. järgmisena proua Kornilson um,. For... suur tänu, ma tänan kõiki väga huvitavate ettekannete eest. aga mina tahaksin esitada ühe küsimuse, see puudutab kalanduspoliitikat. paljud on öelnud, et sellest saab üks kõige tähtsam või peaaegu kõige tähtsam öö, äh, otsustav faktor öö, äh, liitumisele või mitte Äh, härra Avery ütles, et opt-out'i olla ei tohiks. aga kui me vaatame, kuivõrd hea on Islandi kalanduspoliitika, kuivõrd pare-, palju parem ta on kui meil, siis äh, ma küsin äh, ma tahaksin tegelikult küsida Euroopa Komisjoni käest ja härra Kerri käest, millised on valikuvõimalused, kas opt-out on üks võimalus? Eh, kas selline võimalus jätab eh, Islandi kalanduspoliitika ikkagi suhteliselt puutumatuks, et ta oleks väga hea? suur tänu. Ferm, suur tänu, mina olen asendusliige selles komisjonis, aga mina olen eelarvekomisjoni täisliige ja mina olen eh, eelarvekomisjoni laiendamisraportöör. Rootsi sotsiaaldemokraadid olen Rootsi eh, sotsiaaldemokraat Põhjamaa, eh, Põhjala toetaja ja nüüd ma küsiksin ehm, edasi jätkuvalt sealt, mida ütles proua Kornelis, et eh, põllumajandus ja kalandus on niisugused eh, valdkonnad, milles tekib probleem läbirääkimistel, aga minu küsimus on konkreetsem. kas praegusel hetkel juba on Islandi valitsus või eh, parlament langetanud otsuse, milliseid opt-out'e küsida? kas on mingisugused konkreetsed valdkonnad, mida te tahaksite jätta välja eh, Euroopa agi alt või on teil mingisugused ülemineku eh, teemad, kas te võiksite täpsemalt kirjeldada seda olukorda, kas praegusel hetkel juba on näha, kus läbirääkimiste käigus tekivad komisjoniga probleemid, kalandus jah, ja mida te tahaksite just nimelt kalanduspoliitika valdkonnas, mis osas saada erandeid? härra Tänak suur tänu ma tahaksin õnnitleda teid selle initsiatiivi eest, et te kutsusite siia väga väljapaistvad inimesed rääkima meile, kellel on kogemused. aga ma küsiksin härra Eivari käest ja mina tegelikult tulen maalt, mis on väga ehm, tihedalt seotud Islandiga. Ehm, meil oli näiteks Islandi meditsiinitudengid, kes käisid näiteks meie juures praktikal ja meil on olnud väga tihedad sidemed ähm, Reykjavikiga. meil oli muidugi seitsmekümnendatel ka tursasõda, aga see oli lühikene aeg. tõepoolest, meil on ähm, väga palju ühiseid mm, punkte. tegelikult olukord on sarnane sellega, mis oli Maltaga, aga seal oli väga eri lahknevus suur avalikus arvamuses, kui küsimuse all oli ehm, liitumine, aga siiski eh, tulles nüüd ehm, tagasi selle teema juurde, see olles ma Ühendkuningriigis, siis eh, ka kalanduspoliitika on selline asi, kus on vaja erandeid ja on vaja ka kalandus, ühtse kalanduspoliitika reformi. Eh, ja võib-olla tegelikult see, kui me suudame seda kõik läbi viia, siis see annaks rohelise eh, tulega tulevasele Norra liikumise, liitumisele, sest see näitab, et põllumajand-, et kalanduspoliitika ei ole eh, takistuseks liitumisele. mina olen ECR fraktsiooni nimel raportöör, mina olen ka Montenegro osas raportöör ja Montenegro on maa, mis väga äh, paljudes äh, valdkondades on samamoodi oma ressursse äh, peaaegu et maksimaalselt ära kasutanud ja nad ei ole ka Euroopa Majanduspiirkonna liikmed. ma tõepoolest arvan, et Icesave'i probleem ikkagi leiab lahenduse nüüd, kui on lepitud kokku ähm, äh, intressimäärades äh,, kui on lepitud kokku äh, restruktureerimise osas. aga äh, tegelikult mulle ei meeldi see, millise kategoorilise avaldusega tuli välja komisjon see, kui räägitakse siin eh, vaalade püüdmisest, sellepärast et nende, see püük on tõepoolest väga väiksemahuline ja eh, eh, võib-olla oleks väga hea, kui see, on see väga hea, et see teema tõstatub, aga mina tahaksin igatahes teada, kuskohast see komisjoni väga kategoorilisus tuleb niisuguses, selles valdkonnas ja eh, ma tahaksin tegelikult raportööri eh, käest ka kuulda, mida tema arvab eh, kaitsepoliitikast, on, olles nüüd niimoodi NATO liige, jah, see on väga huvitav, tähendab, aga näiteks mida tähendab, mida tähendavad need head suhted Islandi eh, ja Hiina vahel selles liitumisprotsessis, ka see oleks väga huvitav eh,? no no altre richieste quindi. ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks. see tähendab, et meie külalistel on nüüd võimalus vastata ähm, kolleegide esitatud küsimustele. Teil on kõigil kaks minutit, mitte rohkem nii et äh, otsustage ise, kes äh, nüüd esimesena teist kõneleb. ja enne, kui te selle raske otsuse langetate, siis ma ütleksin äh, kolleegidele, et Islandi resolutsiooni projekt tuleb uuesti arutelule kümnendal veebruaril. suur tänu kõikidele ja palun nüüd meie külalistele on sõna proua Peils, suur tänu, ma alustan kõigepealt sellest küsimusest, mis puudutab Venemaad, siis Islandi seisukoht ei ole isegi Põhjalas sugugi mitte unikaalne, see tegelikult meenutab mulle Taani seisukohta. nimelt nemad ei leia, et Venemaa on suureks ohuks ja samuti Norra EEA eh, liikmena on tegelikult tegemas positiivset koostööd ja Islandi positiivne koostöö eh, oli seotud eelkõige just kalamüügiga ja samuti ka merenduspoliitikaga just enne jõule Äh, Island otsustas teha koostööd Venemaaga ka ähm, ühispäästeoperatsioonides. ja mis puudutab Arktika poliitikat, siis ma arvan, et nende seisukoht on sarnane Taani poliitika ja mis puudutab Gröönimaad ja ka Norra ähm, poliitikaga. nüüd natukene vähem taktitundiliselt kas Island on liiga lähedal Venemaale peale ähm, ähm, peale finantskriisi siis need eh, üritused leida eh, uusi eh, sõpru küll suurenesid, kuid ma arvan, et et äh, kui Island saab ähm, Euroopa Liidu strateegilise kaitse objektiks, siis ma arvan, et võib-olla Venemaa jaoks nad ei ole enam nii huvitavaks partneriks. suur tänu. järgmine. nüüd äh, härra Thorhalson. mis puudutab Icesave'i, siis meile öeldakse, et ei ole mõtet tegelikult ähm, tulevikku ette ennustada, aga ma olen täiesti kindel, et Alfing, meie parlament ainult kinnitab äh, viimast ähm, otsust, mis võeti ICEB-i osas. nii et arvatavasti see läheb ikkagi referendumile ja, ja, ja hääletajad võivad äh, selle taaskord tagasi lükata, see võla maksmise. aga kui parlament võtab vastu ICEB-i äh, tehingu, siis siis see teema unustatakse kahe aasta jooksul. nüüd, mis puudutab kalanduspoliitikat, ma arvan, et siinkohal on oluline ära märkida, et ainult üks osa Euroopast leiab, et see on oluline teema, siin me räägime Norrast, Gröönimaast, Fääri saartest ja Islandist. ja see on seotud eelkõige just kalanduspoliitikaga. ja siin ei ole äh, mitte tegu sellega, et äh, need neli riiki peaksid äh, mingi muutma kalanduspoliitikat, vaid just nimelt Euroopa Liit peaks siin rohkem tulema vastu nendele riikidele kalanduspoliitika raames, suur tänu. suur tänu ja järgmine kõneleja, härra Avri suur tänu, härra esimees. mina tuleksin küsimuse juurde, mis puudutas opt-out'e ehk erandeid. jah, loomulikult on siin tegu põhimõttega, et, et läbirääkimiste käigus ei antaks õigusi, võimalust opt-out'iks. et kui me soovime et liikmesriigid saaksid ainult kasu liikmelisust, aga nad samas mingeid kohustusi enda peale ei võta, siis see tähendab, et vanad liikmesriigid hakkaksid nõudma isegi rohkem, eelkõige just britid ja kindlasti ka teised, nii et siin on tegu ikkagi põhimõttega äh, liitumisläbirääkimistega, kus me ei soovi destabiliseerida liitu. aga see ei tähenda seda, et äh, liitumisläbirääkimiste käigus ei saa kokku leppida erikohtlemise eritingimuste osas. läbirääkimiste protsess on pikk protsess, mille käigus vaadatakse üle kõik peatükid ja see puudutab ka kalandust ning kaks aastat tagasi Euroopa Komisjon tuli välja rohelise raamatuga kalanduspoliitika osas ja ma arvan, et te olete kõik seda ka, sellega tutvunud ja siin on tegu väga suurepärase dokumendiga. ja see kirjeldab Euroopa kalanduspoliitika visiooni aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see dokument ütleb, et tegu on pikaajalise Äh, strateegiaga ja see dokument ütleb, et aastal kaks tuhat kakskümmend äh, ülepüük on muutunud äh, minevikuks ja kalanduspoliitikat on kergem hallata. ja kui ma seda dokumenti lugesin, siis ma arvasin, et see on ju Island, mis seda dokumenti on koostanud nii et ma arvan, et Islandi standardid tegelikult kalanduspoliitika osas on isegi kõrgemad kui meil ja ei ole mõtet seda üleöö hakata nende standardite taset äh, madalamal tooma. suur tänu ja järgmine, härra Kerry. nüüd, mis puudutab kalandusküsimusi, see ei ole just mitte niivõrd opt-out'i küsimus, aga ühine kalanduspoliitika nii nagu see on ära toodud kahe tuhande üheksanda aasta rohelises äh, raamatus, seab eesmärgiks äh, äh, kalanduspoliitika paremise ja haldamise. Islandi parlamendi veebilehel on ka dokument, kus nad kirjeldavad, mida nad soovivad saavutada läbirääkimiste mm, käigus. mis puudutab Euroopa Liidu institutsioonide mõju äh, läbirääkimistele. kui te vaatate seda väga positiivset äh, viisi, kuidas äh, Islandi eelmine valitsus tegi koostööd IMF-iga, siis ma arvan, et on selge, et ka välised äh, institutsioonid on tegelikult, äh, teevad koostööd äh, Islandi huvides ja meie ühistes huvides ja oluline on ka ähm, teistele osalistele ähm, selgitada Islandi seisukohti. ja ähm, see on oluline eriti just kalanduse sektoris, suur tänu. ja härra Hännigan suur tänu, härra esimees, väga lühidalt äh, kahe küsimuse osas. nimelt, kas me oleme juba teinud otsuseid äh, spetsiifiliste opt-out küsimuste osas? meil on praegu käimas äh, screening protsess ja vastav läbirääkimiste raamistik ei ole veel paika pandud, aga teisalt, kui põhimõtteliselt me oleme aktsepteerinud seda, et, et erandid ei ole tegelikult vajalikud. eriti just kalanduspoliitika osas me, et loomingulise lähenemisega ja siis ka mm, härra Äveri poolt mainitud äh, eritingimustega me saavutame oma eesmärgid ka selle poliitika raames. nüüd Euroopa Liidu institutsioonid ja arutelu äh, Islandil Islandi poliitika on sama keeruline kui ka teiste riikide mm, poliitika kuid tegu on äh, täiesti selge äh, demokraatliku aruteluga. selge on ka see, et mõningad parteid teevad kõik selleks, et õõnestada liitumisprotsessi, et äh, valitsuse ja meie haldusstruktuuri jaoks on oluline see, et antakse äh, rahvale tasakaalustatud, läbipaistvat, põhjalikku infot, nii et nad äh, saaksid kahe-kolme aasta jooksul, äh, kui me jõuame referendumini, äh, teha oma otsuse. suur tänu. ja komisjon lõpetuseks. To me uh,, first on suur tänu, kõigepealt uh, uh, peatükkide kaupa läbirääkimine, et siis komisjon on vahendajaks läbirääkimistel, sellepärast et ähm, läbirääkimised käivad ka kandidaatriigi ja Euroopa Liidu vahel ja me siis ka läbirääkimiste käigus näeme, millist, mida me saame anda, mida mitte. kuid üks asi tuleb teha selgeks laienemisprotsessi käigus ei muudeta Euroopa Liidu akiid. ja kalandus on peatükk, mis on praegu selles siis olukorras, kus ähm, nii meie kui Island äh, teame, et äh, meie äh, poliitika raames tehakse muudatusi kui äh, äh, kuid selge peab olema see, et kui Island peaks liituma, siis äh, AKI kõik peatükid ka jõustuvad kohe. nüüd, mis puudutab opt-out'e paljud liikmesriigid on öelnud, et opt-out'ide jaoks ei ole enam kohta, aga opt-out nüüd Islandi puhul. Island on saatnud oma läbirääkimisseisukoha meile, e, me, me oleme kuusteist peatüki läbi vaadanud, juulikuus lõpeb ähm, skriinimisprotsess ja Island on esitanud meile oma läbirääkimisseisukohad ja ma arvan, et see, mida Nikolas meile juba ütles, on, annab ka kindlust, et, et me saame läbirääkimiste käigus siis ka nende oluliste küsimustega tegeleda. nüüd, mis puudutab vala, vaalapüüki, siis see ei ole kalanduspoliitika küsimus, vaid see on keskkonnapoliitika küsimus. siin on tegu liikide säilitamisega, nüüd kaubanduslik vaalapüük on teine kriteerium sest ähm, liikide säilitamise alla käivad ähm, erinevad äh, linnuliigid, vaalad, äh, hülgepüük, kuid sellest me kindlasti ka räägime ja komisjon on ka need teemad juba ähm, oma seisukohtades äh, kirja pannud, nii et me, seisukohad on ka paigas. ja kas oli veel mõni küsimus mulle? nii et äh, siin me mingisuguseid erandeid, mingisugust opt-out'e tegema ei hakka, tänan. suur tänu. härra Tänak, kas teil on protseduuriline küsimus? härra Tänak, ei, ma soovisin lihtsalt äh, selgitada ühte punkti, et äh, kuidas nendes valdkondades, mida te mainisite, eriti just vallapüügi küsimus, sellepärast et te praegused ütlesite, et see käib keskkonnapoliitika alla ja keskkonna peatüki alla, et kui kuid äh, see vaalaliik, millest mina räägin, see tegelikult ei ole ohus. me ei räägi praegu nendest vaaladest, mida jaapanlased äh, püüavad. nii et milline on Islandi valitsuse seisukoht selles osas? sellepärast, et nii nagu ma aru sain viimasest äh, äh VCA seisukohast, siis tuli välja, et taanlased on tegelikult üritanud sellest ühisest seisukohast kõrvale kalduda, mis puudutab valapüüki. nii et kas vaalapüügi äh, küsimus on nüüd äh, AKI osa või on ta mingisuguse teise rahvusvahelise äh, lepingu osa, mis on ka samuti siduv? ma saan aru, et Islandil on tegu vaalapüügi näol väga pika, äh, pikaajalise traditsioonilisega, mis on tegelikult väga väikesemahuline. nii et äh, siin on tegu teie jaoks tegelikult väga väikesemahulise tegevusega. aga see oleks, see oleks tegelikult siin justkui ähm, mängurikkuja läbirääkimiste käigus, et äh, tegu on tundliku küsimusega. suur tänu härra Tänak pidas siin terve kõne. Eh, suur tänu, härra Tänak, te tegelikult just eh, eh, jõite naela pea pihta, kui te ütlesite, et tegemist on traditsioonilise tegevusalaga. Islandi seisukohast on kahtlemata huvitav see, et eh, eh, valapüük on just nimelt eh, keskkonna peatükis, kuigi meil tegeldakse asjaga jälle kalandusministeeriumis, meie vaatame seda mereressursina ja meie tahame, et kala ja üldse mereressursid oleksid kasutatavad jätkusuutlikult. ka WTO-s on sellele vastuväide olemas ja meie oleme opositsioonis selle osas. mis aga puudutab nüüd meie parlamendi arvamust selles konkreetses küsimuses, siis eh, ma ütlen seda, et praegusel hetkel me praegusel hetkel paneme kokku oma läbirääkimiste positsiooni, aga parlamendi arvamus on, eh, tegelikult kaldub sellele eh, suunas, et tegemist on eh, traditsioonilise jätkusüütliku, eh, jätkusuutliku tegevusega ja teatud liigide suhtes on vaja niisugust tegevust ja kaugemale ma praegu minna ei saa, aitäh! ma tänan teid kõiki, lugupeetud kolleegid, eksperdid, komisjon, meie järgmine koosolek toimub seitsmeteistkümnendal jaanuaril see on kell seitse, kestab eh, üheksa